Dear colleagues, uh, we're going to make a start. kallid kolleegid, me alustame mõningate teadaannetega. enne kui me alustame päevakorra vastuvõtmisega, äh, loen ette lühikese äh, avalduse tõlkidelt, te ilmselt olete teadlikud sellest, milles on küsimus, aga loen selle ette siiski veel kord kolleegide jaoks, kes sellest teadlikud ei ole tõlgid peavad teid informeerima sellest, et äh, töövaidlused, mis tulenevad uutest töötingimustest, mis on ühepoolselt nende peale, neile peale sunnitud, need vaidlused endiselt jätkuvad nüüd juba kolmandat nädalat. Äh, hoolimata äh, tervest hulgast järeleandmistest, et nendel poolelt ei ole juhtkond äh, üritanud nendega kontakteeruda, et konflikt lahendada. ja ka selle kohtumise mitmes kabiinis on tõlgid tööle sunnitud ja öö, ütlevad, et nad peavad tööd tegema. ja öö, solidaarsusest, äh, kuna tõlkidel on õigus äh, streikida äh, ja ei ole teised tõlgid, ei kava, ei kavanda töö peatada, nii nagu alguses plaanis oli ja samas ei minda tööajast üle ja tõlketeenus lõpeb täpselt sel kellaajal, kui päevakord seda ette näeb. aitäh, et kuulasite seda teadaannet. Äh, olen nüüd äh, täpselt selle seisukoha ette lugenud. Äh, need piirangud meil siis tõlkega on. jätkame nüüd siis päevakorra vastuvõtmisega. järgnevad muudatused päevakorra eelnõusse. punkt viis on nüüd humanitaarabi resolutsiooni eelnõu kell üksteist neliteist äh, Euroopa Liidu ja Tuneesia, mitte Türgi äh, vaheline kokkulepe, siin tehti trükiviga. Äh, kakskümmend kolm raporti eelnõu missioonist Bulgaariasse, see oli Frontexi ühismäärus ja see lükatakse edasi kolmkümmend neli, kolmkümmend viis lähevad käsu-, käsitlusele viisteist minutit varem kui ette nähtud ja kui äh, sellele vastuväiteid ei ole, siis selline muudetud päevakord on vastu võetud. keeleprofiil mainisin äh, küsimusi, mis on tõlkidega ja tõlget ei ole ka, tõlge on kättesaadav kõikides keeltes, välja arvatud horvaatia, taani, malta ja keeli keeles. ja nüüd koordinaatorite soovitused vastavad kaks null viiele. meil on mõningad raportöörid, kes on äh, ametisse nimetatud. Äh, kõigepealt härra Štetina Rahvaparteist on äh, määratud raportööriks nõukogu rakendusotsusele, mis puudutab automatiseeritud andmevahetust äh, ja Horvaatiat, härra Skripek ECR-ist raportööriks üks psühhoaktiivsete toimeainete kaust, Carlos Coelho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 minu märkustes on kirjas eh, Rahvapartei, aga Emilian Pavel on sotsialistidest demokraatidest, on raportöör Euroopa Tööjõuameti asutamine ja Michal Booni Rahvaparteist eh, ITRE omaalgatusraport, mis puudutab tööstuspoliitikat ja tehisintellekti ja robootikat. kas neid koordinaatorite soovitusi toetatakse? jah nüüd delegeeritud ja rakendusaktid, oleme saanud kaks äh, komisjoni rakendusotsuse eelnõud, üksteist juuni komisjoni rakendusdirektiiv, mis paneb äh, alarmis signaalrelvade tehnilised spetsifikatsioonid paika, direktiiv üheksakümmend üks neli seitse seitse EEC, kaksteist juuni kaks tuhat kaheksateist äh, tehnilised spetsifikatsioonid tulirelvade ja nende koostisosade märgistamine, et rakendada direktiivi üheksakümmend üks neli seitse seitse EEC relvade oma, omamise ja hankimise kohta. ja alusakt mõlema rakendusakti jaoks on direktiiv äh, kaks tuhat seitseteist äh, kaheksa viis kolm seitsmeteistkümnendast maist kaks tuhat seitseteist, mis muudab nõukogu direktiivi üheksakümmend üks neli seitse seitse EEC ja nende kahe rakendusakti vastuvõtt edastati kõikidele libe liikmetele viieteistkümnendal juunil ja sisetähtaeg et vastuväidete esitamiseks oli kahekümne viies juuni ja kahekümne kuues juuni teise jaoks. ja kui on liikmeid, kes soovivad vastuväiteid esitada, siis informeerige palun libe sekretäriaati kahekümne viiendaks ja kahekümne kuuendaks juuniks vastavalt. kell kaksteist on siis see tähtaeg. ja nüüd on meil elektrooniline hääletus kell üksteist viisteist, nii et äh, palun pange oma hääletuskaardid valmis. ma kõnelen siin nelja liikmega, aitäh, et te siia tulite. nüüd siis äh, jätkame kolmanda päevakorrapunktiga, see on triloogidest raporteerimine see on osa iga-aastasest eelarvemenetlusest, arvamuste vahetus eh, kaks tuhat üheksateist eh, eelarve eelnõu. kõigepealt annan sõna härra Viotile, keda ei ole siin. härra Krisigonos on siin, eh, härra Krisigonos on libe arvamuse raportöör vabandust, härra Krisokonnas, jah, teil on sõna. Euroopa Liit on praegu kriitilises etapis, mis puudutab Euroopa projekti arenguid. kodanike vabaduste õigluse ja siseasjade korralik rakendamine on võtmeelemendiks Euroopa Liidu projekti silmas pidades hästi toimiv Euroopa vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala on eeltingimuseks, et võidel-, võidelda kuritegevusega ja tagada, et põhiõigused on Euroopa Liidus korralikult tagatud. ja seetõttu finantsvahendite tase selle valdkonna jaoks mitmeaastase finantsraamistiku poolt aastaks kaks tuhat üheksateist on äh, täielikult eelarvestatud jätkuvad väljakutsed, mis on seotud äh, sellega, et üha rohkem sisserändajaid saabub Euroopa Liidu piiridele ja seetõttu on äärmiselt oluline võimaldada vajalik rahastus selleks, et Euroopa Asüülitoetuse Amet eh, saaks eh, täielikuks Euroopa asüüliagentuuriks, mis eh, tagab põhiõiguste austamise kõigi taotlejate jaoks. ja selles kontekstis on oluline ka Frontexile anda piisav rahastus selleks, et nad suudaksid täita tõhusalt oma mandaati ja sellega seoses Äh, arvestades seda, kui me, me selle, seetõttu on vaja asüüli, integratsiooni, sisserände rahastust suurendada viiskümmend kuus protsenti, et rahastada uut Dublinit ja saja, sada seitsekümmend viis miljonit eurot Kreeka jaoks, äh, seda saab näha kui positiivset sammu. olukord aasta kaks tuhat seitseteist lõpus, mis tõi endaga kaasa selle, et äh, kakssada seitsekümmend viis miljonit eurot Äh, maksetest määrati ümber äh, asüüli, äh, migratsiooni ja integratsioonifondist, arvates selle tõttu, et mõnedes liikmesriikides oli probleeme selle raha kasutamisega, sellist olukorda tuleks tulevikus ennetada ja seetõttu on vajalik panna paika üks eelarverida kõigi eesmärkide jaoks, et libekomisjon saaks mängida oma järelevalve lolli ja suurendada Euroopa rahastuse läbipaistvust mis puudutab põhiõiguste kaitset, siis äh, tuleb rõhutada, et peab, äh, et on oluline rahastada järelevalvemehhanismi justiits- ja siseasjade valdkonnas. on selge, et põhiõigused on Euroopa Liidus sattunud surve alla ja seetõttu äh, on soovitatav, et Põhiõiguste Agentuuri ja Euroopa Andmekaitse Inspektori eelarveid peaks kohaselt suurendama ka on oluline anda EU-Liisale piisavalt äh, vahendeid aastal kaks tuhat üheksateist, et äh, tal oleks võimalik palgata personal ja ekspertiis, mida tal on vaja selleks, et täita lisaülesandeid, mis sellele agentuurile on antud. kuigi vastavalt hetke Euroopa Komisjoni ettepanekule asjad niimoodi ei ole, äh, ettepanek, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. mis puudutab sisejulgeolekufondi, siis on siin oluline rõhutada, et politsei ja justiitskoostöö tugevdamine eesmärgiga võidelda terrorismi ja teiste tõsiste piiriüleste kuritegude vormidega ning võidelda ka küberkuritegevusega, siis need on libe komisjoni jaoks prioriteetideks. ja selle tagajärjel, arvestades äh, tema olulist rolli võitluses erinevate kuritegude tüüpi, tüüpidega ja laienevat koostööd kolmandate riikidega peaks Europolile andma piisava rahastuse. sama puudutab ka Euroopa Järelevalvekeskust, narkootikumide ja narkosõltuvuse järelevalvekeskust ja Euroopa Liidu eh, võrgu- ja infoturbeagentuuri mandaadi rahastust äh, tuleks parandada selleks, et äh, tugevdada äh, võitlust küberkuritegevusega. ja lisaks sellele peaks piisavalt rahastama ka Eurojusti eelarvet selleks, et Eurojust saaks kohaselt täita oma rolli in-, uurimiste ja süüdistuste koordineerimisel pädevate asutuste vahel liikmesriikides. aga Äh, mitmeaastases finantsraamistikus aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse on märkimisväärselt vähendatud äh, rahastust justiitsprogrammile ja Eurojustile ja seda me peame vastutöötavaks. selline vähenemine on talumatu, arvestades seda, millised on poliitilised prioriteedid justiits- ja julgeolekuvaldkonnas ja see tuleb üle vaadata. teisest küljest äh, nelja koma üheksa miljoni eurone eelarve Euroopa prokuröri ametile on samas positiivne innovatsioon justiits- ja siseasjade valdkonnas. kokkuvõtteks tuleb silmas pidada, et eelarve kohane koha, rakendamine, eriti just äh, kodanikevabaduste justiits- ja siseasjade olulises valdkonnas, äh, see jätkuvalt toetab Euroopa Liidu põhiprintsiipide toet-, äh, ülevalhoidmist printsiibid nagu inimõigused, solidaarsus, ühiskoostöö ja demokraatia, aitäh. aitäh, härra Kristiganes. siin on üks variraportöör, kes soovib sõna, härra Maamikins, palun. härra Viotti on nüüd ka siia tulnud ja annan teile sõna pärast. aitäh, kallid kolleegid, teen lühidalt. tahaksin rõhutada kahe-kolme äh, küsimuse olulisust järgmise aasta eelarves esiteks kõikide taotlejate äh, menetluslikud õigused äh, vastuvõtukeskustesse ja ka meetmed, mis toetavad äh, sisserändajate integreerimist, see on meie libe küsimus muidugi. ja teiseks, libekomisjon saab, peaks mängima oma järelevalve rolli, niimoodi paraneb Euroopa Liidu rahastuse läbipaistvus ja me peame võitlema ka selle eest, et tugevalt toetatakse FIA-d ja EDPS-i. see loomulikult puudutab äh, põhiõiguste kaitset. meie komisjon peab äh, seetõttu rõhutama, kuivõrd oluline see on ja rääkides kogu tekstist, tahaksin ma rõhutada meie libe küsimusi äh, lõigetes üksteist kuni neliteist, kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend viis ja nelikümmend kuus kuni nelikümmend kaheksa ma ei hakka neid lõikeid eh, tsiteerima, aga abieluraportöörina leian, et see on äärmiselt oluline, aitäh. aitäh, härra Mamikins. ja nüüd annan sõna eelarveraportöörile Danjan Viotile. härra Krisokonis, kas te soovite pärast seda uuesti sõna? ei ole vaja, jah? nii et siis te saate teha ka kokkuvõtted ja siis me saame selle päevakorrapunktiga ühele poole aitäh, härra esimees ja su suur aitäh ja vabandust, et saabusin veidi hilja. vabandust, et hiljaks jäin. kuul-, kurikuulsa Brüsseli liikluse tõttu. soovin vabandada komisjoni ees ja tahaksin tänada teid selle eest, et kutsusite meid siia debatti osalema. üritan teile äh, mul on selline komisjonide tuur praegu käimas ja minu jaoks on see kogemus äärmiselt oluline. hea, et äh, on, mul on võimalus äh, rääkida parlamendiliikmetega erinevatest komisjonidest, sest et igal komisjonil on omaenda konkreetsed prioriteedid. loomulikult äh, mina esitasin oma ettepaneku kahekümne viiendal mail Teil on olnud võimalus äh, neid lugeda, aga siin on kaks või kolm teemat, mida konkreetselt tahaks, tahtsin käsitleda ja kus ma leian, et äh, tuleks selgitada, mida me teeme ja kus me peaksime rohkem investeerima. esiteks äh, asüül ja ränne peab tagama, et oleks piisavalt rahastust selleks, et EASO-st saaks teha ameti või Euroopa Liidu agentuuri, see on äh, eesmärk, millega ma olen nõus, aga seda on äärmiselt keeruline saavutada. mitte ainult äh, majanduslikust seisukohast, vaid ka eelarve struktuuri tõttu, sest et äh, see puudutab nelja erinevat eelarverida ka on meil päästeoperatsioonid ja see, kuidas need siia eelarvesse sobituvad, need on äh, operatsioonid, mida mina isiklikult väga toetan ja ma teen endast parima selleks, et äh, lepitusfaasis äh, seda kaitsta, aga meil on vaja ära teha väga palju tööd, eriti arvestades seda, kuidas see kõik sobitub tulevasse mitmeaastasesse finantsraamistikku nüüd, mis puudutab välispiiride haldamist, siis me peame tagama piisava rahastuse Frontexile ja rahade suurenemise EU-liisale, arvestades, millised ülesanded on EU-liisale lisandunud. meie Euroopa Parlamendina loomulikult alati üritame survestada liikmesriike. ütleme, et kui tekib mingi uus vajadus, siis peab sellega kaasnema ka uus raha iga kord, kui komisjon saab uue ülesande, on neil vaja rohkem raha ja personali. kui agentuurid teevad rohkem tööd kui varem, siis ei saa eeldada, et nad teeksid seda vähema personaliga või sama raha eest. ja siis meil on politsei koostöö, võitlus terrorismi vastu ja piiriülese kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu. siin on agentuurid nagu Eurojust, uus Apple ja Europol, kes sellega tegelevad. tulles tagasi sisserände ja süüdi juurde, siis äh, on meil õiguslikuks aluseks äh, see, kuidas tegeletakse humanitaarabiga Euroopas ja see võib äh, lepituse käigus osutuda keeruliseks teemaks me peame tagama, et asüülitaotlejate vastuvõtt Eh, ja avalduste töötlemine saab piisava rahastuse. ja jällegi e, ka EU-LISA peab saama piisava rahastuse ja vahendid. mis puudutab agentuuri eh, varasid eh, ja see on viimane asi, mida ma puudutan. viimase aasta vältel oleme me suutnud päris palju ära teha lepitamise käigus see küll ei saavutanud kõike seda, mida me soovisime, aga meil siiski õnnestus saada väike lisandus Eurosasti ja EASO rahastusse. eesmärgiks see aasta on loomulikult jätkata võitlusi sellel rindel, aga loomulikult äh, hakkab nõukogu nõudma rahade vähendamist teiste agentuuride, teiste kohtade puhul tahtsin siinkohal selgelt välja öelda, et kui äh, nõukogu poolt vahendeid suurendatakse, siis tekib oht, et äh, ei ole enam mitte mingisugust reservi ja ei rahastata enam äh, e-pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi. see on selline tehniline poliitiline küsimus ja ilmselgelt äh, üritame meie toetada kõiki libekomisjoni poolt äh, tulevaid taotlusi. aga meil on uus härrasmeeste kokkulepe nõukoguga. ma ei taha siin hakata rääkima äh, eraldi juhtumitest, aga näiteks on Itaalias uus valitsus ja kui me vaatame seda tekkivat liini nii-öelda, siis äh, kui nõukogu kavatseb rohkem investeerida rändevoogude haldamisse, rändesse üldiselt, siis selle jaoks peab olema ka piisavalt vahendeid. komisjon peab olema võimeline toime tulema uute ülesannete, programmide ja projektidega. kui äh, selle jaoks rahastust ei ole, siis ei ole see ka võimalik. see peab olema meie jaoks kriitiliseks piiriks. see peaks olema kogu parlamendi jaoks kriitiliseks piiriks ma ei tahaks seda küll niimoodi välja öelda. aga me ei taha ju, et äh, populistlik poliitika, sellest saaks populistlik äh, äh avalik haldus ja populistlik äh, eelarvepoliitika. meil on vaja piisavalt äh, vahendeid, see on ka minu eesmärgiks. ma tahan saada nii suurt toetust kui võimalik äh, et eh, nii palju parlamendiliikmeid kui võimalik toetaks eh, kolmepoolsete läbirääkimiste mandaati, see paneks eh, parlamendi jõupositsioonile. ja minu kui eelarveraportööri jaoks ei ole küsimus mitte ainult selles, et fraktsioonid mind toetaksid, vaid et mind toetaksid ka erineva, parlamendiliikmed eraldi ja komisjonid eraldi. aitäh! suur aitäh, Daniel! selgitasid ennast väga hästi. oleme nüüd asju ajanud äh, veidi äh, äh, jupiti. ALDE variraportöör härra Jersek andis varem märku, et ta tahab ka sõna võtta, nii et nüüd annan talle ALDE seisukoha selgitamiseks sõna. aitäh, härra esimees kui me arutasime libekomisjoni poolt saadetavat kirja, mis läheb eelarvekomisjoni esimehele ja siis ma ütlesin selgelt välja, et me peame oma prioriteedid täpselt paika saama ja ma arvan, et justiits- ja siseasjade valdkonnas peame me tagama, et äh, liikmesriigid, kes on esirinnas, kes äh, peamiselt tegelevad asüülitaotlejate sissevooluga, et äh, neid korralikult toetaksid sellised agentuurid nagu Frontex ja EASO. ma tean, et meil on selline uus e-, seadusandlik instrument, härrasmeeste kokkulepe, aga ma siiski tahaksin näha, et see oleks tavapärase triloogi menetluse tagajärjeks. oluline on ka see, et piisavalt äh, rahastatakse selliste asjade, selliseid asju nagu smugeldamine ja inimkaubandus, see nende vastast võitlust. riigid leiavad, et Euroopa Liit ei toeta neid piisavalt ja seetõttu on positiivne, et asüüli valdkonnas äh, sellele on suunatud rohkem raha, aga mina leian, et rohkem raha peaks suunama ka Frontexile, et nad saaksid aidata liikmesriike välispiire kontrollida. toetan ka seda, et äh, mobiliseeritakse paindlikkuse instrument jällegi aasta kaks tuhat üheksateist puhul selleks, et äh, rakendada äh, poliitikaid ja tegevusi kolmanda peatüki, eelarve kolmanda peatüki all, aga kui eelarvekomisjoni mandaadis ei ole julgeoleku ja siseküsimused esirinnas, hoolimata sellest, et üldiselt tunnistatakse, et see valdkond üldiselt on alarahastatud. me näeme, et rändeküsimustel on potentsiaali destabiliseerida mitte ainult mõningaid liikmesriike, vaid Euroopa Liitu tervikuna ja austades küll innovatsiooni ja teisi Euroopa Liidu eelarve aspekte, siis kui me ebaregulaarset rännet ei lahenda, siis äh, hakkavad juhtuma sellised sündmused, mis ei võimalda meil innovatsiooni peale isegi mõelda. on selge, et komisjon saab sellest aru oma järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga. kogu rahastus, mis läheb välispiiridele ja rändevoogudele, see peaaegu kolmekordistub, kolmkümmend kolm miljardit eurot. aga mis puudutab kolmandat peatükki ja sealset rahastust, siis tahaksin rõhutada ka küberturvalisuse olulisust, radikaliseerumise Äh, ennetamist ja sellega tegelemist ja kriisihaldust ja mis puudutab äh, vähenemist äh, sisejulgeoleku fondi eelarves. aga tervitan seda, et EULISale antakse rohkem raha, peaaegu sada miljonit eurot. eeldame, et koostoimeraamistik jõustub aastal kaks tuhat üheksateist ja seetõttu peab euro, EU-Liisal olema piisavalt vahendeid ja personali, et nad saaksid täita neid lisaülesandeid, mis neile on antud. meil on piiratud äh, vahendid, millega saavutada kõiki neid eesmärki, mis on selle mitmeaastase finantsraamistiku viimase kahe aasta jaoks seatud. seetõttu peaksime me keskenduma sellele, et äh, vahendeid äh, saaks suunata tõhusalt, et tegeleda nende küsimustega, eriti just rändega, mis selle liidu tulevikku ohtu seavad ootan libe äh, arvamuse eelnõud kaks tuhat üheksateist eelarve kohta, et me saaksime oma prioriteedid selgeks, aitäh. Äh, aitäh, härra Tšesek. seda peaksime pikemalt arutama. ja kolleeg kindlasti soovib teile vastata, aga me peame debati siinkohal siiski lõpetama. sellepärast, et meieni jõuab kohe rändeküsimustega tegelev Kreeka minister ja meil on väga vähe aega seetõttu ma tänan teid, äh, härra Viati. ja ma tänan ka variraportööri Kreeka minister on saali lähedal, kas ta tuleb praegu? mulle öeldi, et ühe minuti pärast, aga see oli siis ilmselt selline parlamendi minut mulle öeldi kaks minutit tagasi, et ühe minuti pärast. kohe, kui minister siia jõuab, hakkame me peale selle koosoleku osaga, sest meil on vähe aega colleagues, we can move now. lugupeetud kolleegid, lähemegi edasi päevakorrapunktiga neli ja tervitame härra Dimitrios Vitsast, kes on uus Kreeka rändeküsimuste minister. muidugi soovisime me teiega kohtuda sellepärast, et te olete uus minister, aga eriti oluline on see kohtumine sellepärast, et rändepoliitika on Euroopa Liidule oluline ja me saame neist küsimustest rääkida. niisiis, härra Vitsas, tänan, et te siia sellele koosolekule tulite. ma tean, et kolleegid on ministriga tuttavad. eile meil toimusid juba rändeteemalised diskussioonid ja nüüd äh, soovimegi me kuulda Kreeka ministrilt, mis on nõndanimetatud makrotasandi arengud. järgmisel nädalal toimub ülemkogu ja lisaks sellele tahaksime me teha, teada ka seda, kuidas Kreekas pakutakse asüüliteenuseid, tahaksime detailsemat informatsiooni. meie kolleegid on selles vallas väga kogenud, nad jälgivad pidevalt Kreekas toimuvat ja neil ja meil on väga hea meel, et te olete täna saanud meiega neist teemadest rääkima tulla. ma ei pea väga pikka sissejuhatust, sest ma loodan, et kolleegidel on võimalik teile ka küsimusi esitada. ma tean, et tähistatakse ka pagulaspäeva ning et äh, näit-, nüüd näitame me lühikest videot, kas me vaatame seda kohe? okei okay., just checking. Sorry, the seamless organization. vabandage.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 Um, aitäh! tere tulemast teile uuesti, härra Vitsas, ja äh, palun, teil on sõna. aitäh, ma räägin kreeka keeles. sest ma arvan, et äh, minu muljed aitavad teieni tuua selle, mis Euroopas ja Kreekas praegu toimub lugupeetud härra esimees, mul on hea meel ja minu jaoks on ka suur au tänasel üleilmsel pagulaspäeval siin teie ees kõnelda. ma tervitan kõiki selle komisjoni liikmeid Euroopa Parlamendi roll rändekriisi haldamises ning üle-euroopalise poliitika väljatöötamises nii asüüli kui rändeküsimustes on väga oluline. ning see on olulisem kui iialgi varem. rändepoliitika peab austama meie ühtseid Euroopa väärtusi ning ka inimõigusi ja see põhineb Euroopa aluslepingutel ja rahvusvahelise õiguse reeglitel. lubage mul rääkida mõnedest olulistest aspektidest ja jagada teiega seda, mida mina arvan Dublin nelja arengutest ning samuti tahaksime rääkida Kreeka olukorrast, mida me Kreekas teeme, milline on meie programm kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teiseks pooleks ning aastaks kaks tuhat üheksateist. kuid enne, kui ma selle juurde lähen, tahaksin ma teiega jagada üht väga olulist mõtet. meil on vaja ühtset Euroopa ühtset Euroopa lähenemist ja selleks on vaja dialoogi, ettepoole suunatud pilku ning ka kompromissivalmidust. aga seda kõike saab teha ainult ühise kokkuleppe alusel, sest muidu läheme me lihtsalt tagasi sinna, kus me olime enne Euroopa Liidu loomist. ei ole ühiseid väärtusi, ei ole ühiseid reegleid ja ei ole ka kokkuleppeid. just see on kõige olulisem küsimus mille, millele mõelda, kui me lahendame rändekriisi. Genfi konventsioon, New Yorgi protokoll ja kõik äh, nendest dokumentidest tulenevad lepped, kas need siis kohalduvad või mitte. kui me räägime solidaarsusest, siis millisest solidaarsusest me räägime? kas see on solidaarsus rahva suhtes, inimeste suhtes ning äh, solidaarsus, mis loob koostöö liikmesriikide ja kogukondade vahel, et neid inimesi aidata, või me räägime ennekõike riikidevahelisest solidaarsusest, mille abil püütakse vältida vastutust? meie vastus neile küsimustele juhib meid edasises töös ja kõik äh, meetmed, kokkulepped, mis meil on, kuuluvad samuti hindamisele just nimelt selle vastuse valguses ainult see vastus võimaldab äh, mõelda edasistele praktilistele meetmetele. minu vastus muidugi oleks esimene vastus, mida ma kirjeldasin. Need väljakutsed, mida me rände- ja pagulasküsimustes peame lahendama, nõuavad seda, et kõik asjaosalised teeksid koostööd. seda tuleb teha rahvusvahelise õiguse, solidaarsuse ja vastutuse jagamise raames. sellest oleme me aga veel väga kaugel seda sellepärast, et mitte kõik Euroopa riigid ja mitte kõik Euroopa poliitikud ei jaga seda seisukohta. mis on meie eesmärk? ei midagi vähemat kui institutsionaliseeritud Euroopa asüüli- ja rändepoliitika. selles on järgmised elemendid. esiteks turvalised ja seaduslikud rändekoridorid nii et äh, sisserändajad ei peaks äh, sattuma kokku inimkaubitsejatega. teiseks, äh, jätkusuutlik ja kriisidele vastupidav asüülisüsteem, mis ei koorma üle ainult neid liikmesriike, mis on, millel on välispiir. ja kolmandaks, parem koostöö kolmandate riikidega, nii et me saame tegeleda ka rände põhjustega selleks, et äh, rääkida ausalt praegu toimuvast, tuleb nentida ka seda, et arengud meie piiri taga ei ole olnud positiivsed. sõjalised kokkupõrked ja teised konfliktid jätkuvad ja paistab, et nad ei lõppe niipea. sotsiaalne ebavõrdsus kasvab. eriti teeb meile muret see, et halvenevad ähm, halvenevad tingimused Liibanonis, Jordaanias, Süürias ja Türgis seda näitavad äh, ÜRO inimõiguste voliniku ähm, ja pagulasameti hiljutised raportid. selliste probleemide lahendamine saab toimuda ainult koostöös. Euroopa peab suutma nende probleemidega rinda pista ning äh, me peame pagulasi ümber paigutama ambitsioonikate ümberpaigutamise programmid ja tagasisaatmise programmid äh, vähendaksid inimkaubitsejate äh, motivatsiooni, sellepärast et äh, rohkem oleks neid isikuid, kes tohivad Euroopasse tulla seaduslikult. seetõttu tuleb meil rohkem pingutada ja tuleb näidata üles halastamatust nende suhtes, kes, kes ekspluateerivad pagulaste õnnetut olukorda. üks põhilisi küsimusi, mida täna peame lahendama, on ühtse Euroopa asüülisüsteemi ning Dublini poliitika küsimus. Kreeka toetab Euroopa Parlamendi otsust. ma arvan, et meie seisukoht on sama, mis Euroopa Parlamendi oma ja mul on väga hea meel, et härra Tajani president, Euroopa Parlamendi president saatis hiljuti Kreeka valitsusele kirja, kus ütles, et liikmesriigid peaksid liikuma samas suunas. ja seda me tõepoolest tahame. me tahame ehm, edasi liikuda sellega, mida Euroopa Parlament on saavutanud, kuid eh, teisest küljest me teame ka, et nõukogu ei ole sama meelt nagu parlament väga tihti liiguvad asjad põhimõtteliselt ikkagi tupiku või ummiktee suunas. Kreeka teab, et tuleks toetada Bulgaaria eesistuja püüdlusi ja nendeks püüdlusteks on leida jätkusuutlik ja, ja ajale vastupidav kompromiss. ka mina arvan, et Bulgaaria eesistuja plaanid on tegelikult dialoogi aluseks kuigi äh, paljud nii ei arva. Bulgaaria eesistuja dokument on selle dialoogi ja kogu selle debati alusdokument. me ei äh, nõustu nende liikmesriikidega, kes ütlevad, et me peaksime kogu arutelu üldse lõpetama, minema tagasi sinna, kus me enne olime. peale selle tahaksin ma rõhutada, et äh, meil on vaja survet Euroopa Parlamendilt suuremat survet kui see, mida Euroopa Parlament seni on avaldanud. nii õnnestuks meil kiiremini liikuda äh, triloogi etappi, kolmepoolsete läbirääkimiste etappi ja leida ka mingisugune lahendus. ning lõpuks meil on ju seitsme õigusloomelise ettepaneku pakett, neid äh, ettepanekuid kindlasti tuleks arutada paketina ja see näitab meile ka seda, et tegelikult ei ole võimalik eh, seda paketti vaadata osade kaupa ning seda ei peaks tulevikus, vähemalt lähitulevikus tegema. on viis liikmesriiki, mis on eh, rändeküsimustega kõige rohkem seotud ja me teeme nendega koostööd. me oleme vastu võtnud kolmteist eh, seisukohta Euroopa Ülemkogus, oleme esitanud kolmteist seisukohta, millest neli võeti ka vastu, üheksat aga mitte kõik see toimus paari kuu eest, vahepeal on toimunud valimised. poliitiline kliima on mõnevõrra muutunud, kuid me usume ikkagi, et need kolmteist seisukohta, mis vastavad ka Euroopa Parlamendi seisukohtadele, tuleks kõik heaks kiita. Nende kõigiga tuleks arvestada. siiski tervitame me ka edasisi arutelusid, mis võiksid meid lahendusele lähemale aidata. on mitmeid seisukohti mille on esitanud äh, pagulasi vastu võtnud riigid, sest just need riigid kannavad ju enamikku Euroopa vastutusest, enamikku sellest koormast. seetõttu kordan veel, et meie jaoks on väga oluline, et vastutust jagataks selle asemel, et äh, survestataks veelgi rohkem neid riike, mis nagunii pagulasi vastu võtavad Need meetmed, mida praegu kasutatakse, on ebapiisavad. meil on vaja paremaid teenuseid. ei ole mingisugust mõtet anda teatud liikmesriikidele äh, raha, et nad siis võtaksid selle raha eest äh, ka rohkem vastutust, vaid see vastutus tuleb ikkagi jagada kõigi vahel, Euroopa peab sellega toime tulema me oleme vaadanud, milliseid eh, mõtteid on välja pakkunud Euroopa Parlament. ja ma arvan, et need on väga positiivsed. selline on meie seisukoht, mis puudutab Dublini eh, uut määrust. nüüd aga tahaksime rääkida sellest, mis Kreekas praegu toimub. Te nägite videot. me ei ole muidugi enam aastas kaks tuhat viisteist praegu toimub kogu Euroopas eh, pagulasdebatte, aga me ei ole enam aastas kaks tuhat viisteist ja me ei eh, lähe sinna ka tagasi. meil ei ole muidugi ka mingeid objektiivseid andmeid, mille abil me saaksime üldse seda võrdlust teha. praegu ei räägi Euroopa mitte pagulaste ümberjagamisest, vaid sellest, et äh, homme oleme me tegelikult tagasi aastas kaks tuhat viisteist. sellega ei saa me nõustuda, sellepärast et see muudab äh, meie, meie tegevuskava, meie plaane. aastal kaks tuhat viisteist oli olukord äh, eriline meil valitses hädaolukord, nüüd on olukord muutunud, need probleemid on endiselt küll olemas, aga sellist situatsiooni meil enam ei ole sest me oleme saavutanud edu võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist. ma ei saa muidugi väga roosilist pilti maalida ka tänasest päevast, aga tahaksin ikkagi rääkida sellest, mis praegu toimub. meil on kuuskümmend tuhat ähm, pagulast Kreekas, kellest umbes kuusteist tuhat saartel järjest rohkem pagulasi tuli Türgist kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teisel semestril ning see jätkus kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel neljal kuul. ma ei hakka siin arvandmeid välja tooma, aga eriti palju tuli meile pagulasi aprillis ja nad jõudsid just, ületasid just maismaapiiri. see tõi Kreeka vastuvõtukeskustele ja asüülisüsteemile kaasa väga suuri probleeme, eriti Everose jõe piirkonnas ja Egeuse meresaartel. me oleme olnud äh, kontaktis ähm, Euroopa Komisjoni volinik Avramopoulusega ning ka Bulgaaria eesistujaga ja samuti oleme me läbi rääkinud äh, Türgiga. meil on toimunud äh, kaks kõrgetasemelist kohtumist, üks Istanbulis, teine Ateenas ning nende kohtumiste tulemus oli see, et pagulasvood muutusid väiksemaks ja jõudsid uuesti sellele tasemele, mil nad olid eh, mais kaks tuhat seitseteist. aprillis jõudis meile kuus tuhat kuussada pagulast eh, aprillis, mais oli neid kolm tuhat viissada ning viieteistkümnenda juuni seisuga tuhat ükssada viis, ehk siis te näete isegi, kuidas need arvud on muutunud. see, mida Kreeka tahab, on tõeline koostöö Euroopa Parlamendi, Euroopa Liiduga, vabandust, ning ka Türgiga, sest seda koostööd on rändevoogude haldamiseks vaja. viimasel ajal on räägitud ka nõndanimetatud Aadria Lääne-Balkani marsruudist või rändeteest ja ma tahaksin siinkohal rõhutada, et tegelikult ei ole mingeid andmeid, mis sellise rändetee valimist toetaksid nii palju, kui meie teame, ei lähe pagulased praegu teisese lainena Kreekast Kesk-Euroopasse ja Põhja-Euroopasse. ja seetõttu me palume, et inimesed seda küsimust arutades ikkagi lähtuksid andmetest ja statistikast. meie teada kogu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul tuli vaid kaheksa ähm, tagasivõtmise taotlust Albaaniast ning sel aastal on selliseid taotlusi esitatud ainult kolm. praegu tunneme me ennekõike muret sellepärast, et äh, Ida-Egeuse Egeuse mere idaosa saartel, näiteks Lesbose saarel, tuleks väga kiiresti olukord lahendada, sellepärast et need saared on ülekoormatud oma geograafilise asukoha tõttu. seal on kaks laagrit, mis on ülerahvastatud ja see tekitab probleeme, seda nii pagulaste ja sisserändajate elutingimuste osas kui ka kohuliku, kohalikule kogukonnale, kes nendel saartel elab meil on äh, iseenesest tegemist asüülitaotlejatega. Ehm, need on asüülitaotlejad, kes soovivad saada Kreekas asüüli, mitte lihtsalt pagulased ja seetõttu tuleb meil äh, kiirendada asüülimenetlust, et kaitsta asüülitaotlejate õigusi. me võtsime maikuus vastu uue asüüliseaduse mis tugineb kolmel sambal. esiteks kodifitseerimine ja lihtsustamine, mis puudutab äh, õiguslikke ja haldusmenetlusi ning ka nende menetluste kiirendamine. menetluste kiirendamine aitab äh, kaasa sellele, et Kreeka täidab oma kohustusi ning kaitseb paremini asüülitaotlejaid ja lisaks tuleb mõelda ka nendele, nendele pagulastele, kes juba Kreekas on ja keda tuleb kaitsta rahvusvahelise õiguse alusel, kuid asüüliseadus üksi ei suuda neid inimesi aidata. meil on vaja rohkem haldusõiguslikke meetmeid. seetõttu on meil nüüd nelisada lisatöötajat, kes asüüliteenistuses või talituses töötavad ning me suurendame aastal kaks tuhat kaheksateist kaheteistkümnelt kahekümnele oma pagulas komiteede arvu ning aastaks kaks tuhat üheksateist saab neid olema kolmkümmend. üks äh, peamisi probleeme, millega me toe-, töö-, töötame, on äh, tõlke küsimus ja see, et äh, tõlke on juurde vaja. ma ei hakka seda detailsemalt lahkama, lihtsalt ütlen, et tõlke on vaja ja samuti on vaja parandada meie vastuvõtutingimusi, nii et me saaksime toime tulla nende nende vajadustega, mida suurenev rändevoog meile seab. seega meil tuleb läbi vaadata, kuidas toimub töö praktikas ja tuleb leida ka lisarahastust, seda juba aasta kaks tuhat kaheksateist teiseks pooleks. me esitasime Euroopa Komisjonile ajakohastatud rahastamisplaani ning esitasime sellise plaani ka aastaks kaks tuhat üheksateist. praegu on Kreekas kakskümmend seitse riiklikku keskust, kus inimesed majutuvad, me oleme äh, avanud äh, veel seitse keskust ja need äh, siis töötavad Estia programmi raames koostöös ÜRO-ga ning aasta lõpuks tahame, et neid majutuskohti oleks kolmekümnele tuhandele inimesele. meil on kolmsada kohta saatjate alaealistele, aga kokku on neid kohti tuhat üheksasada viiskümmend kuus üldse kogu riigis ja me tahame, et see arv suureneks kolme tuhandeni. me tahame juuli jooksul kaks tuhat inimest tuua saartelt maismaale ja samal ajal septembrikuu lõpuks tahame me saavutada olukorra, kus inimesi ei jääks saartele, pagulasi ei jääks saartele rohkem kui kümme tuhat. alaealised pagulased saavad õppida eriklassides vastavalt erilisele hariduskavale, mille on välja töötanud meie haridusminister ja lisaks sellele on meil ka integratsioonikava, mis töötab väga hästi see äh, pilootprogramm on käivitunud kolmes linnas ja pilootprojekti mõte on õpetada lastele kreeka keelt, õpetada neile eluks olulisi oskusi ja õpetada pagulastele tööturul vajaminevaid oskusi. me tahame, ka selliseid üleminekuprogramme neile inimestele, kellele asüül antakse. see programm kestaks kuus kuud, selles programmis peaks olema viis tuhat ähm, inimest, need on siis need pagulased, kes sobivad integratsiooniprogrammi. niisiis, lugupeetud saadikud, Euroopa asub ristteel, meie ees on väga-väga suured väljakutsed ja meie reaktsioon nendele väljakutsetele määrab ära selle, missugune on Euroopa tulevik ja missugune on Euroopas tulevaste põlvkondade elu. lubage mul teile selgitada ka seda, et me peame määratlema selle, kuidas Euroopa Liit siis inimõigusi ja oma väärtusi ikkagi kaitseb, kas me oleme solidaarsed või valime me sellise Euroopa, mis on ksenofoobne ja rassistlik. meie käitumine ei määra ära mitte ainult seda, vaid määrab ära ka Euroopa Liidu tuleviku me peame kaitsma Euroopa ühiseid väärtusi ja tagama, et meie otsuseid ka austataks. meie ise peame austama solidaarsust, me peame olema solidaarsed teiste inimestega nende väärtuste tõttu, millel Euroopa rajaneb. Euroopa Parlamendi ja Kodanikuvabaduste Komisjoni roll nendes äärmiselt olulistes küsimustes on mõõtmatult suur ja see roll on praegu olulisem kui iialgi varem. just seetõttu ongi kõigi siinviibijate mm, roll, töö nii oluline, aitäh! aitäh teile, härra minister, nüüd võtame meie küsimusi. ja ma küsin ise esimesena. Te teete koostööd muidugi teiste riikidega, mis pagulasi vastu võtavad, nii-öelda eesliiniriikidega, aga ma tahaksin teie käest küsida Dublini ettepaneku kohta, mis tegelikult ei vasta sellele, mida teie räägite ja ei vasta ka parlamendi äh, seisukohtadele näiteks väga lühike viibimine nendes ähm, esmastes keskustes ja nii edasi. kas te olete nendest arengutest äh, kuulnud, kas te olete nendega kursis, meil on palju kolleege, kes äh, Dublini äh, süsteemi reformimisega tead-, töötavad, kui ei ole, siis pole ka sellest midagi ning teiseks tahaksin ma rääkida eelarve küsimustest. kuidas teil rahastuse leidmisega läheb? Äh, nüüd siis aga teiste kõnelejate küsimused ja kõigil on aega kaks minutit, härra Lobes-Agler. suur aitäh, lugupeetud minister, aitäh, et te siia tulite, aitäh, et te meiega jagasite oma kogemusi ja aitäh teile ka selle eest, mida Kreeka teeb selleks, et ähm, tulla toime selle jätkuva probleemiga. praegu ei ole aeg kõnesid pidada, meil on siin palju kõnesid, meil on palju meil on olnud palju kõnesid terve rändekriisi jooksul, neid on peetud Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa Komisjonis ning Ülemkogus, kuid äh, praegu on meil vaja pidada mitte kõnesid, vaid äh, esitada konkreetsed küsimused ministrile, kes äh, viibib ju ka nõukogus ja probleem ongi just nimelt nõukogus. Te ütlesite väga õigesti, Euroopa Parlamendis on teil liitlased liitlased, kes aitavad teil selle olukorraga toime tulla, kes aitavad midagi muuta. Euroopa Liidu, täpsemalt nõukogu reaktsioon on praegu olnud täiesti hambutu millisena teie siis näete neid võimalusi, mida saab teha enne mandaadi lõppu? kas on võimalik leida mingisugused liitlased ka nõukogus selleks, et kaotada see, see blokeering, mis siin praegu on, et muuta praeguse asüülisüsteemi ehk Dublini süsteemi staatus quo'd. kuidas siis jagada seda vastutust? millised on Kreeka võimalused koostöös mõnede teiste liikmesriikide, sealhulgas Hispaania uue valitsusega, kuidagi edasi liikuda ja edendada, ja edendada teie plaane? praegu on Dublini määruse muutmine ju blokeeritud, mis tähendab aga seda, et kogu, kogu asüülisüsteem on ka blokeeritud. ei ole võimalik muuta midagi ei vastuvõtutingimustes, ei menetlustes, ümberasustamise küsimustes ega mitte milleski. kogu asüüli puudutav õigusloome on blokeeritud. kas te suudate astuda ühegi sammu edasi, kui Dublini määruse muutmine on blokeeritud? kas enne mandaadi lõppu on võimalik midagi muuta? ja mida te sellest, kõnelejad katkestatakse. millist abi võiks teile anda Euroopa Parlament nõukogus? esimees, ma annan kolleegidele sõna selles järjekorras, milles nad seda palusid, nüüd Barbara Spinelli, kuid kõigil on aega ainult kaks minutit, palun. aitäh, ka mina tahaksin kõigepealt äh, tänada meie ministrit selle eest, mida ta ütles ja ma tänan ka Kreekat kogu jõupingutuse, kogu panuse ja pingutuse eest selles väga, väga keerulises majanduslikus olukorras. minu küsimus teile on, on selle kohta, et kas tekst, mis meile saadeti, on võimaliku kokkuleppe tekst nõukogus, mis puudutab Dublini määruse muutmist? siin räägitakse äh, välispiiri ühisest haldamisest eh, ja asüülipoliitikast, siin räägitakse eh, regionaalsetest eh, platvormidest, mis teeksid koostööd ÜRO inimõiguste voliniku ja pagulasametiga. kas me räägime siin hotspotidest väljaspool Euroopa Liidu välispiire? mida Kreeka sellest arvab? mina näen sellises poliitikas küll väga suuri varjatud ohtusid väga raske on ju luua selline menetlus, millega eristatakse tegelikke pagulasi majanduspagulastest. milliste, millise õigusliku aluse abil tehakse selline joone tõmbamine? kuidas me saame äh, otsustada, milliste kolmandate riikide õigus lubab selliseid platvorme luua, äh, milline kolmas riik on meile selleks piisavalt vastuvõetav ning peale selle, kui rääkida pagulaste ümberasustamisest ja sellest, millised riigid austavad rahvusvahelist õigust ja on turvalised, siis kuidas seda määratletakse? millised kokkulepped, millised liidud õnnestub luua ja mida arvab Kreeka sellest küsimusest? milline võiks teie arvates olla parim valik? Te ilmselt saate Hispaania toetuse, kuid kindlasti mitte Itaalia toetust. kahjuks see on nii, kahjuks see on nii. Itaalia teid ei toeta. Thank you, Barbara. Now Mrs Pagathan. suur äh, tänu ja järgmisena proua Pagathan Tuariis. tänan, vabandust mul oli raske oma perekonnanimest aru saada. jah, mul on probleeme teie nime hääldamisega. niisiis, kõigepealt äh, suur tänu selle eest, et te täna siia tulite. Te ütlesite, et me paneme siin paika Euroopa tulevikku ja selles osas on teil täiesti õigus Kreeka tuleb äh, toime väga suurte väljakutsetega, aga kui meil on ühised piirid, siis meil peaksid olema ühised väljakutsed, ühised ülesanded, me ei saa kogu koormat jätta teie kanda. kuuskümmend tuhat äh, inimest on Kreekas, te ütlesite, kõik äh, need arvud on täiesti äh, meeletud. Ähm, ja kui mõelda aastatele kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat viisteist, äh, siis äh, seda enam, millised rahvused on nende kuuekümne tuhande hulgas esindatud, kui palju on alaealisi, kui palju on lapsi. Te rääkisite äh, hariduse andmisest lastele, rääkisite oma plaanidest äh, nendega seoses, kui paljud lapsed külastavad juba koole? ääretult oluline on äh, pidada triloogi nõukoguga ja saada välja blokaadist ja tupikust, me ei tohi kindlasti Kreekat jätta kogu selle koormaga üksinda. Te rääkisite ka olukorrast äh, saartel, rääkisite probleemidest, mis on seal äh, tekkinud. ja ka siin küsimus, et kuidas äh, te arvate, et me saaksime teid äh, aidata, sest info, mida meie saame, ei ole täielik. milliseid samme me võiksime võtta, et teid aidata? järgmine kõneleja, palun suur tänu. minister, te teate, kui oluline on teie kohalolek täna siin? eriti arvestades seda, mida ütles äh, eelkõneleja, meil ei ole piisavalt andmeid, teil on äh, liitlasi siin paremal pool, vasakul pool ja tsentristide seas aga meil on vaja andmeid, ainult nii saame me teid äh, toetada ja saame teisi riike informeerida sellest, mida, mis juhtub äh, Kreekas. nüüd äh, Macron ja teised on rääkinud illegaalsete sisserändevoogude äh, peatamisest ei ole aga räägitud äh, asüülireformist ähm, Dublinist ja mis äh, hakkab teie arvates juhtuma siis äh, Bulgaaria eesistumise aja lõpus ja Austria eesistumise ajal? suur tänu, järgmisena kolleeg Kienge, palun. Eh, eh, ma tänan minister Vitsast ettekande eest. olen täiesti nõus tema analüüsiga ja hinnangu kohta ühistele väärtustele. meil on ühised eesmärgid, meil peab olema ühine solidaarne varjupaigasüsteem, mis austab inimõigusi. parlamendis me omalt poolt avaldame survet sellise süsteemi poole liikumisel. praegu on tehtud ka juba mitmesuguseid äh, ettepanekuid ja avaldusi aprillist äh, kaks tuhat kuusteist alates on parlamendis võetud vastu mitmesuguseid äh, meetmeid. me kaitseme oma seisukohta, et meil tuleb äh, luua õiglane varjupaigasüsteem. nüüd äh, ametis olev Bulgaaria eesistuja on äh, ajakirjanduses rääkinud regionaalsetest platvormidest ja ja siis äh, teise sammuna lubatakse varjupaiga taotlejatel äh, liikuda edasi Euroopa Liidus, ühesõnaga meil tuleb edasi liikuda Dublini reformimisest äh, lähtuvalt äh, oktoobris kaks tuhat viisteist äh, me võtsime ka omalt poolt vastavad ettepanekud suure enamusega vastu, kui meil tuleb rääkida siin mitte ainult logistikast, vaid me räägime siin võitlusest ka väljarände põhjuste vastu, ettepanekuid on palju, aga tegusid on vähe ja tuleb saata selge tõnu, sõnum järgmisele eesistujale niisiis äh, me tõesti tunneme muret selle üle, millised ettepanekud äh, nõukogust välja lekivad. järgmisena proua Wimberg, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, minister. Te ütlesite, et äh, Kreekasse tulnud äh, migrantide arv on vähenenud, aga aasta-aastalt eh, arvud siiski suurenevad, kui me räägime sisserändajatest, eh, kes tulevad Türgi kaudu Kreeka saartele. ja nüüd eh, Türgiga meil peaks olema kokkulepe, et üks saadetakse tagasi, üks võetakse vastu kui palju inimesi on saadetud tagasi niimoodi? järjest enam riike ütlevad, et nad ei äh, aktsepteeri neid äh, vabaühenduste laevu ja nende tegevust äh, Vahemerel. Itaalia ütles ei, Malta ütles ei akvaariusele, Hispaania nüüd võttis akvaariuse vastu, aga Hispaanial ei ole võimekust võtta kõiki migrante vastu kas mitte ei äh, teki oht, et lõpuks äh, järjest rohkem migrante suundub ikkagi Kreeka saartele, kas see ei ole mitte reaalne võimalus? üks riik teise järel ütleb Euroopa Liidus ei ühisele siduvale varjupaigasüsteemile, see arutelu on kestnud juba aastaid ja ma ei usu, et siin kiiresti midagi muutub. kui kaua Kreeka ja tema kohalik elanikkond äh, tulevad toime kõikide nende migrantidega oma territooriumil. Lesbosel minu andmetel on olnud äh, kaklused äh, kohalike ja sisserändajate kampade vahel, samuti sotsiaalsed rahutused Ateenas. ja nüüd, mis puudutab Austriat siis äh, Austrial on väga teistsugune lahendus äh, ebaseaduslike sisserändajate probleemile ja ma loodan, et te kuulate väga täpselt äh, seda, mida ütleb järgmine eesistuja. härra Kristjan Koonis, palun. minister, tere tulemast ka minu poolt Euroopa Parlamenti. ma tahaksin kuulda teie seisukohta sellele, mis viimastel paaril päeval on toimunud äh, Saksamaal, nagu te teate, siis seal on küsimärgi all valitsuse stabiilsus, vähemalt nii palju, kui me kuulnud oleme. Saksamaa välisministeerium on teinud ettepaneku ümber äh, paigutada sisserändajaid äh, nendesse riikidesse, äh, mille kaudu nad Euroopa Liitu sisenesid, nii et äh, vähendada seda koormat, mille pärast Saksamaa siseminister mures on ja kuidas Kreeka suhtuks sellistesse ümberpaigutamistesse Saksamaalt Kreekasse. kas see ei tekitaks mitte humanitaarkriisi ettenägematute tagajärgedega. ja Kreeka riik ei tuleks sellega ilmselt toime. suur tänu äh,, kolleeg Schlein, palun. suur tänu, härra minister ma soovin teid äh, tänada selle eest, et Kreeka toetab Dublini ambitsioonikat äh, ümberkujundamist, seda me toetame siin ka parlamendis. Dublin on ainuke süsteem, mis äh, võib tõesti toimida Euroopa varjupaigasüsteemina ja võimaldab koormust jaotada, nii et kõik äh, liikmesriigid äh, annaksid oma panuse. minister, me oleme väga mures äh, sellepärast, et nõukogu ei ole jällegi suutnud otsust vastu võtta ja et ei ole sisemist solidaarsust. ei mõelda isegi järele nende ettepanekute üle, mida parlament on teinud. kahekümne kaheksandal juunil on ajalooline võimalus Dublini osas äh, otsus vastu võtta ja kui valitsused äh, selle maha magavad, siis äh, ei tasu imestada, kui suhtutakse skeptiliselt Euroopa projekti, nende enda tegevus on kaasa toonud selle, et fašistlikud ja natsionalistlikud jõud tugevdavad. me peame lähtuma solidaarsuse põhimõttest, see on Euroopa väärtuste alus ja kui keegi arvab, et sellest on võimalik kuidagi üle või ümber saada, siis see on kaugel reaalsusest. kui me oma välispiirid äh, sulgeme, kui me tõrjume, siis see ei ole midagi uut, seda on üritatud aastaid, aga see ei ole toiminud ja see toob endaga kaasa ainult äh, uute ja veelgi äh, ohtlikumate sisserändekanalite tekkimiseni Kreekasse kui ka Itaaliasse. meil on vaja legaalseid äh, sisserändekanaleid. kahekümne kaheksandal juunil kohtub nõukogu ja palun tehke omalt poolt kõik selleks, et kahekümne kaheksandal juunil ei magataks maha seda ajaloolist võimalust, Euroopa tulevik on siin tõesti mängus. suur tänu ja järgmisena kolleeg Tširse, palun tänan, esimees, minister. Gerard Naus on Berliinis asuva mõttekoja president, mis on äh, käsitlenud äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahelist äh, kokkulepet haldamaks äh, rändekanalit äh, Kreekasse. Äh, nüüd äh, on uus ettepanek selle kohta, kuidas tegeleda rändekanaliga, mis tuleb Liibüast. tehtud ettepanek varjupaiga taotluse menetlust lühendada, Hollandi näide on näiteks kaks kuud ja oletatakse, et kui seda poliitikat rakendada Lõuna-Euroopa riikides äh, koos tagasisaatmislepinguga, siis äh, oleks võimalik äh, kiiresti võtta vastu otsused ja see mõjutaks siis hästi positiivselt tõelisi varjupaigataotlejaid milliseid meetmeid äh, teie äh, ette näete või milliseid võimalusi äh, te näete, et see ettepanek läbi läheks? Martina Anderson, palun. tänan, tänan minister selle info eest. ma usun, et paljud meist on nõus sellega, et keegi vabatahtlikult põgenikuks ei hakka ma sooviksin tänada Kreekat äh, nende pingutuste eest, mida nad on teinud äh, selles vallas, hoolimata sellest, et äh, turvalisi ja legaalseid kanaleid ei ole. tänasel põgenikepäeval on täiesti õige seda teemat arutada. nüüd, kui rääkida vastuvõtukeskustest ja sellest, mis toimub äh, piiridel, siis äh, nagu osad kolleegid on öelnud, et siin parlamendis me kasutame tihti sõna solidaarsus, aga siin on tegemist äh, solidaarse nii-öelda tagasitõrjumisega ja see on täiesti normaalkeelde või normaaltegevusse sisse tunginud äh, sõnastus. põhimõtted lähevad kaduma, kui me vaatame rahvusvahelist äh, õigust, äh, Genfi konventsioon, New Yorgi protokoll, siis seda kõike ignoreeritakse. ja ma tahaksin küsida teilt eelkõige just seoses inimsmugeldajatega, et millised on olnud äh, nende vastased äh, sammud ja kuidas äh, kulgeb põgenike integreerimine. nüüd käesoleval aastal on juba kuus tuhat kuussada inimest saabunud, paljud ka majanduspõgenikud, kes põgenevad vaesuse eest. kuidas on olukord perekondade taasühendamisega, millel on mitmed juriidilised äh, takistused teel. suur äh, tänu teile seni tehtu eest, ma tean, et te sooviksite teha rohkem ja meie toetame teid selles. tänan, proua Rosenberg, palun. suur tänu, esimees, minister. suur tänu tulemast äh, siia komisjoni, et meile infot edastada. kolleegid mainisid eelnevalt äh, uut äh, fakti. Saksamaa siseminister härra Seehofer avaldab äh, survet kantsler Merkelile seoses Dublini määrusega ja esimese riigi põhimõttega. Saksamaa on külmutanud perekondade taasühendamise protsessi ja nüüd on perekonnaliikmed laiali mitmetes riikides, sealhulgas minu koduriigis, mis on siis see esimene riik, kuhu nad saabuvad. kas Kreeka valitsus on seda küsimust tõstatanud, kuidas plaanitakse seda olukorda hallata? tegemist on väga suure murepunktiga, mis puudutab otseselt ka Dublinit. tänan ja Birgit Sipel, palun. tänan, esimees ma ei hakka üle kordama seda, et suur osa migrantidest ja varjupaiga taotlejatest asuvad kolmandates riikides väljaspool Euroopa Liitu, aga ma alati toonitan ja võitlen selle nimel, et Euroopa Liit peaks olema koht, kus äh, tuleks äh, kaitsta ja integreerida neid inimesi, kes põgenevad äh, piinamise ja poliitilise jälitamise eest ja häbiväärne on see, mis toimub äh, Saksamaal, kõikide põgenike tagasisaatmine, ümberasustamine äh, tähendab seda, ehk ümberpaigutamine tähendab seda, et me avaldame survet teistele riikidele Euroopa Liidu siseselt. kas Euroopa Liidu lahendus on olemas? jah, see on olemas, see on äh, ka siin parlamendis meil olemas, te mainisite põhipunkte ümber äh, paigutamine, koostöö päritoluriikidega, tagamaks, et äh, vähem inimesi langevad valede lubaduste lõksu, mida annavad neile inimsmugeldajad. me peame tugevdama riike nende kodanike integreerimisel ja tagasivõtmisel. praeguses äh, olukorras äh, võib öelda, et teie sissejuhatus ja film ka näitasid, et Kreeka on silmitsi praegu väga suurte väljakutsetega, aga olukord äh, edeneb, areneb ja te töötate tõesti väga keerulistes oludes. nii et mis puudutab olukorda saartel, siis mõned konkreetsed küsimused. Te ütlesite, et kuusteist tuhat inimest on saartel ja te ütlesite ka, et te soovite neid arve vähendada. kas te võiksite selet-, arutada, mida see tähendab, kas te saadate rohkem inimesi Türki tagasi või äh, toimub äh, ümberpaigutamine paremini või te saadate rohkem inimesi suurematele saartele ja kuidas äh, te saate abi komisjonilt ja agentuuridelt integratsioonitöö tegemiseks, aitäh! suur tänu, Birgit! ma loodan, et keegi mul tähelepanuta ei jäänud. ma ütlen praegu kohe ära, sest pärast, kui teie olete lõpetanud, siis keegi mind ei kuula. ühesõnaga, paljud äh, kolleegid äh, siin äh, töötavad nende teemadega, Dublini määrus ja muud. niisiis, tegemist on siin jah, paljude kolleegide jaoks nende põhilise tööteemaga. minister, palun, teil on nüüd võimalus nendele küsimustele vastata. suur tänu kõikide nende küsimuste eest need näitavad äh, mitmest vaatenurgast äh, seda huvi, mis teil on äh, migrantide ja põgenike küsimuse vastu, enne kui ma hakkan vastama individuaalsetele küsimustele, tahaksin mainida mõningaid äh, fakte, äh, millest tuleb lähtuda. me teame, kui palju põgenikke on praegu Jordaanias, kuus miljonit, Türgis kolm miljonit on riike, mis on äh, silmitsi tõesti äh, ääretute äh, väljakutsetega. osad Kreeka parlamendi liikmed ka ütlesid, et me peame tõesti Kreeka valitsusena siin ka vastutust kandma võtma et me peaksime edastama raporti teie komisjonile, äh, kas äh, kord kuus või kord kahe nädala tagant, äh, näiteks siis meie alalise esinduse kaudu, et te saaksite infot otseallikast. tihtipeale on niimoodi, infot saadakse ainult meediast, ma ei taha siin äh, süüdistada, aga mõnikord nad tõesti võrdlevad äh, võrreldamatuid asju seal ja oleks hea, kui meil oleks mingi teistsugune koostöövorm. mida ma siis täpsemalt mõtlen? mina olen minister ja teen koostööd äh, teatud äh, tasandil, aga on inimesi, kes igapäevaselt äh, töötavad äh, migrantidega, kes aitavad neid integreerida, on neil, neile tõlgid. ja mina tahan alati minna kohale ja tutvuda probleemidega koha peal, mitte istuda ainult kontoriruumides. ja nüüd äh, annan teile mõningat konkreetset infot, veel vastan konkreetselt küsimustele ja räägin Dublin neljast. ja mainin ka mõningaid teisi ideid, mis praegu on ringluses. Kreeka on ära kasutanud äh, kolmkümmend protsenti vahenditest, mis Euroopa Komisjon on meile eraldanud, see on kaks tuhat seitseteist aasta lõpu seis, meil ei ole andmeid veel aasta kaks tuhat kaheksateist kohta, aga see programm kestab aastani kaks tuhat kakskümmend. ja Euroopa Liidu keskmine vahendite vastuvõtumäär on kümme protsenti me oleme arvamusel, et need registreerimisprotseduurid, mis meil on, on äh, pigem aeglased. rahastus on olemas, aga me ei ole kasutanud seda ära koha peal põgenike huvides. meil on vaja muudatusi sisse viia. kaks tuhat viisteist meil ei olnud rändepoliitika ministeeriumit. meil ei olnud äh, nendele rahadele sobivat äh, haldusorganit või fondi. jah, see on kriitika, aga isegi negatiivne kriitika toob endaga midagi positiivset kaasa. ma võtan selle negatiivse kriitika vastu ja see ärgitab mind töötama veelgi tugevamalt. ja sellises seisus me praegu oleme meil oli erieelarve aastaks äh, kaks tuhat kaheksateist. ja märtsi lõpuks me saime aru, et äh, kaks tuhat seitseteist aastal tehtud äh, hinnangud aastaks kaks tuhat kaheksateist ei ole olnud õige, et me saatsime komisjonile lisataotluse juuni lõpuks meil on üksteist vastuvõtukeskust. me oleme avanud kolm lisakeskust, tahaksime avada veel neli keskust. see on lihtsalt üks näide, nii et meil on nüüd üle vaadatud eelarve. ja see saab kinnituse kuu lõpuks. samal ajal me teeme tööd äh, kaks tuhat üheksateist äh, eelarve kallal, mis äh, tuleb kinnitada septembris. ja nüüd praegusel hetkel hädaabi andmine on peatatud, käib tavaline abi andmise menetlus. nii et see tavaline abi andmine, selleks on äh, peadirektoraat Home näinud ette keerulisemad äh, protseduurid ja me peame juba praegu tagama, et aasta lõpuks me oleksime lahendanud ära küsimused, mis on lahtised, kõik äh, bürokraatia küsimused tuleb lahendada ja me peame arvestama sellega, et äh, meie töö oleks äh, tõhus äh, sellest kasusaajade huvides. meil on vaja läbipaistvust, meil ei ole vaja asju keerulisemaks muuta. meil on vaja aruandlust. asekaitseministrina ma vastutasin ka varem äh, rändepoliitika eest ja ka Kaitseministeerium on olnud tugevalt kaasatud. meil oli äh, kriisirahastus, äh, viidi läbi palju kontrolle. ja paljud inimesed said äh, kasu sellest tööst, mida nad täiesti õigustatult tegid teiseks, mul on palutud rääkida aeglasemalt, aga mul eriti aega ei ole, nii et ma kiirustan. ja nüüd äh, teine aspekt niisiis, põhimõtteliselt nelikümmend protsenti on süürlased, kui rääkida nüüd äh, kodakondsusest, kaksteist, neliteist protsenti Afganistanist ja Iraagist. Need on kaks ülejäänud äh, suuremat gruppi ja neljandal kohal on Pakistan ja nüüd äh, uues eelarves on meil äh, palju eraldisi tõlkeks, meil oli palju probleeme. kaks tuhat kaheksateist aasta alguses me oleme enamik nendest probleemidest äh, lahendanud, aga meil on vaja tõlke kolmekümne kaheksas keeles, näiteks Lesbose saarel laagrites kolmkümmend kaheksa keelt tuleb katta ja need on need äh, probleemid, millega me kohapeal silmitsi olema, kui nüüd rääkida üldiselt äh, statistikast, siis äh, kakskümmend seitse kuni kolmkümmend protsenti moodustavad alaealised ja paljud on koos perekondadega, aga väiksem osa on saatjata alaealised. Neid on umbes viis protsenti ühtekokku, ma arvan. ja nendest kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti on viieteist kuni kaheksateist aastased. meil on uus seadus, mis äh, puudutab alaealisi, selle eest vastutab äh, tööhõive ja Sotsiaalministeerium. aasta lõpuks oleme nende teemadega edasi saanud liikuda, me saame pakkuda kolme tuhandet Euroopa standarditele vastavat äh, elukohta niimoodi, et äh, saatjad alaealised oleksid äh, põgenikelaagrites äh, nii-öelda turvatsoonides, kus nad saaksid olla eraldi. me tegeleme selle teemaga ministeeriumis praegu, peame kiiresti edasi liikuma, need äh, otsused võetakse vastu julgeolekukaalutlustel, me ei taha loomulikult alaealisi kinni hoida kinnipidamiskeskustes. mis puudutab nüüd äh, kooli, kui paljud, siis äh, mul konkreetset statistikat selle kohta ei ole, kui paljud äh, koolis käivad. ma arvan, et suuruselt teises põgenikelaagris oli suur äh, kaheksa kohaliku kooli festival hiljuti. seal õpivad koos äh, Kreeka lapsed äh, ja sisserändajate ja põgenike lapsed. põhimõtteliselt aset leidis festival, kõik olid kaasatud paljud õpetajadki. loomulikult äh, on teatavad keerulised küsimused, koolides ei ole piisavalt äh, ruumi, tuleb sisse viia teatavad äh, muudatused, aga see kõik on tulemas. nüüd viimaste aastate jooksul oleme me arreteerinud kolmsada viiskümmend äh, inimsmugeldajat, kreeklased, ukrainlased, türklased ja teised. me peame jätkama seda võitlust äh, inimsmugeldajate vastu, te ju ilmselgelt teate, et kui vaadata asja majanduslikust äh, vaatenurgast, siis lisaks relvadele ja narkootikumidele smugeldataksegi kõige rohkem inimesi, inimesed on kolmandal kohal ja see on ääretult äh, suur organiseeritud kuritegevuse haru ja politsei äh, töötab siin aktiivselt, teeb äh, koostööd teiste riikidega ja kahtlemata inimsmugeldajate vastane võitlus on meie jaoks edaspidigi prioriteet. mis puudutab nüüd kokkulepet Türgiga, meil on olnud tuhat kuussada nelikümmend kolm tagasipöördumist ja vabatahtlikud äh, tagasipöördumised äh, finantstoega on äh, viimasel aastal moodustanud kakskümmend tuhat. viimased kaks ja pool aastat on siis see vahemik. komisjon on sel teemal ka küsimusi esitanud ja varjupaiga küsimus, varjupaiga taotlused tuleb tõesti ähm, kiiresti läbi vaadata, aga tuleb arvestada kogu taustasüsteemiga. niisiis ähm, meie oleme suurendanud äh, taotluste vastu äh, võt-, taotlusi vastu võtvate inimeste arvu ja registreerijate arvu üle neljasaja uue töökoha. eelkõige oleme keskendunud äh, saartele. ja ärge unustage, et äh, praegusel hetkel on äh, paljud põgenikud äh, kohal juba aastast äh, kaks tuhat viisteist. paljud neist äh, viibivad Kreekas legaalselt, aga nad peavad oma dokumente uuendama, osad on ka dokumendid kaotanud, nii et ka nendega tuleb äh, tegeleda. me oleme muutnud ka seda otsuste vastuvõtmise süsteemi kiiruse huvides, meie eesmärgiks on, et protsess saartele jõuaks lõpule üheksakümne päeva jooksul. praegusel hetkel Hollandis äh, arutatakse uut protseduuri. Hollandi minister on mulle infot andnud ka selle kohta. meil äh, ei ole sama süsteem, meil on äh, seal menetluses ette nähtud üks lisatase. me soovime tagada nii kvaliteeti kui ka kvantiteeti. kui nüüd äh, lähtuda Dublinist, Kreeka peaks läbi vaatama viisteist tuhat äh, varjupaigataotlust aastas, äh, aga praegu me vaatame läbi viiskümmend tuhat aastas. ja iga kord, äh, kui me seda teemat arutame, siis peame lähtuma konkreetsetest arvudest, nii et vaatame, mida tehakse erinevates riikides ja üritame siis saada tõhusamaks, aga ka jääda sealjuures õiglaseks. nii et äh, enne kui ma lähen Dublini juurde, siis vastan veel härra Kristjanu küsimusele kui nüüd äh, vaadata pilti laiemalt, siis me äh, ei peaks rääkima ainult Kreekast, Itaaliast, Maltast, Küprosest samuti. kui siis äh, tulevad äh, ümber paigutamised Saksamaalt siis äh, praegusel hetkel, kus meil tabli nelja ei ole, siis äh, jah, arutagem äh, seda, aga meil tuleb siin mõelda ka sellele, mida ütles proua Rosenberg, perekondade taasühendamine. ametlikult seda peatatud ei ole. aga see võib ametlikult nii olla, aga praktikas ei ole kaks tuhat kaheksateist äh, perekondade taasühendamist olnud, varasem praktika selles vallas on olnud väga hea. Saksamaa on siin juhtrollis, nad on teinud äh, väga palju põgenikekriisi haldamisel. ja põhimõtteliselt me ei tohiks äh, tehtud arvestades äh, teha samme tagasi, me ei taha minna aastasse kaks tuhat viisteist äh, tagasi. ja loomulikult ka puhtpraktiliselt kodanikud ei lubaks seda. niisiis lõpetuseks Dublinist ma ei hakka väitma, et kahekümne kaheksandal juunil ei juhtu mitte midagi. nii lihtsustatult ma seda ei väljendaks. võib-olla hiljem, kui see aset leidma peaks, aga on näha, et äh, igal pool on viimase paari päeva jooksul tegutsetud. mõlemal poolel, äh, nii poolt kui vastu, aga hetkel mingisuguseid vastuseid ei ole me tahame ühte vastust praegu selle kohta, kuidas seda Dublini küsimust lahendama peaks, see on hea vastus, see on vastus nõukogult. ehk siis, et äh, te saate aru, et äh, ettepanek on iseenesest väga hea. ma ei ole küll parlamendisaadik, aga kui te küsiksite minu käest, et kas ma hääletaksin selle poolt, siis jah, mõlema käega, aga samal ajal äh, kõik kellel on teistsugune seisukoht, peavad seda seisukohta ka väljendama kompromissettepanekus. ja see on see, mis Bulgaaria eesistuja on välja pakkunud. me ütleme, et jah, peab toimuma jaotamine. ja kohustuslik jaotamine, see ei saa olla siin vabatahtlik. me ei ei peaks siin rääkima kaheksast aastast, see peaks olema kaks või viis, me oleme valmis äh, kõigel, kõigel selle teemal arutama. aga siis on teine pool, äh, kes ütleb, et jah, saame kõigest sellest nüüd lahti. kaotame selle ära. Äh, see ei ole vastus. ja see ei ole ka võimalik sellises äh, liidus, äh, kus äh, sisepiiridest loobutud on, seal hakatakse nüüd siis kahte tüüpi piire üles seadma, välispiirid ja sisepiirid. põhimõtteliselt on meil olukord dramaatiline, aga mõtleme nüüd nende inimeste peale. kas need põgenikud tulevad Euroopa suunas või Eh, kas meie läänemaailmana saadame neid Euroopa suunas. kui meie hakkame sekkuma nendesse sõdadesse, mis eh, leiavad aset seal, kust nad tulevad, siis kes saadab keda kuhu? ma tean, et see olukord on dramaatiline, aga ma üritan teid eh, seda mõistma panna. mõtleme selle üle, selle asemel, et arutada seda, mida me siin arutame, kas me ei peaks arutama hoopis seda, kuidas äh, me aitame Nigeeria või Nigeeriat eh, tagada, et need inimesed ei tahaks tegelikult üldsegi lahkuda oma kodudest, et nad jääksid sinna. kas me peaksime arutama rahuloomist Afganistanis ja Süürias, kuidas me tagame, et, et on ka tegelikult kokkulepe selgelt sõlmitud. ma olen üsna konventsionaalne inimene, ma ei ole kuidagi ekstreemne siin. aga mulle tundub, et äh, me oleme piiriküsimus ja rahastamine, see on kõik väga hea, me oleme väga tervitavad, me räägime siin Euroopa Pangast, Euroopa valuutast, aga siis, kui asi jõuab ühise asüülisüsteemini, siis hakkavad kõik järsku rääkima omaenda riigist vabandust, aga ma selles osas olen täiesti eri meelel. ehk see on siis üks asi. ja ma arvan, et tegutsemine käib ja mina usun, et kahekümne kaheksandal juunil suudame me leida mingi sellise kompromissi, eh, millega me saaksime edasi siis eh, selle suure küsimusega tegelema hakata, ehk siis kolmepoolsete läbirääkimistega parlamendiga. ja mina isiklikult arvan, et äh, see asüüliküsimus on meil arutusel veel aastaid, meil on jah, siin see solidaarsuse küsimus, aga ka uus mõte, mis on tõusetunud, äh, nägin seda üsna hiljuti ühes dokumendis, äh, seda asja ei ole veel eriti uuritud küsimus puudutab äh, piiride äh, teenuse sisseostmist ehk siis, et äh, hotspotide loomist kolmandatesse riikidesse. mis on selle asja sisu? sellist tüüpi asju on juba tehtud, ma ei taha siin tulla tagasi teise maailmasõja juurde, aga isegi üheksakümnendatel 90 Euroopa Liidu ja Magrebi riikidega ja kuhu nad siis lõpuks kõik välja jõuavad. seal on pinged, inimesi sureb. aga pingeid tekib ka meie oma riikides. nii et äh, mina oleksin äh, selle vastu ja sellega lõpetaksingi. ma näen, et äh, üritatakse äh, siin seda kõneteemat muuta, selle asemel, et rääkida solidaarsusest ja jaotamisest, hakkame me rääkima hirmust, protektsionismist. selleni see jõuab julgeolek tuleneb demokraatiast ja mina sellesse usun. ja iga kord, kui ma seda ütlen, siis hakkab keegi rääkima, et, et julgeolek on olulisem kui demokraatia. meil on ilmselgelt siin erimeelsus. mõnikord jõutakse punkti, kus diskussioon võib-olla mitte ei lõppe, aga jõuab ummikusse ma tean härra Knausi ideedest, rääkisin menetlustest, mis meil on selleks, et tegevust kiirendada, jälgin seda kõike, seda mõttekoda, ka teiste mõttekodade tegevust. ei ole ühte eksklusiivset mõttekoda, vähemalt minu arvates, selles küsimuses mina ütleksin, et on äärmiselt oluline, et me kiirendaksime oma asüülimenetlust. aga seda ei saa teha lihtsalt äh, liiga kiiresti, sest et on mõtteid, äh, millega ma ei saa mitte mingil juhul nõustuda ma ei saa ju öelda, et inimesed äh, Afganistanist, äh, et nende asüülitaotlusi ei peaks äh, läbi töötama või et somaallased või nigeerlased, et nende asüülitaotlusi ei hakata, et nad ei ole ära teeninud seda, et nende asüülitaotlusi töödeldakse. aga silmas tuleb siiski pidada äh, teatud äh, konkreetseid asjaolusid. Äh, kõneaeg hakkab mul vist äh, otsa saama, ma rohkem punkte ei käsitleks, aga te küsisite, et mida meie ministeeriumis mõtleme nende kuueteistkümne tuhande inimese kohta, kes meil on saartel juuli, augusti ja septembri käigus ilmselt äh, saabub saartele vähemalt veel kuus tuhat inimest, nii et sellisel juhul räägime me juba kahekümne kahest tuhandest. me tahame, et see arv väheneks septembri lõpus kümnele tuhandele, ehk siis et äh, juuli käigus äh, tahame me haavatavamatele gruppidele luua kohad maismaal umbes kahe tuhandele ja me tahame kiirendada ka süülimenetlust, aga sellisel juhul äh, tekib seal küsimus ka tagasipöördumistest poliitilisest seisukohast, aga see puudutab ka meie asüülimenetluse kiirendamist ja me tahame mõlemal rindel töötada, hea tahe on olemas selleks, et õigeid tulemusi saavutada, aga me ei tohiks unustada, et see põgenike ja rände küsimus, seda mõjutavad väga paljud erinevad faktorid ja voogude kasv aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist tuli peamiselt kahest suunast. sõda Süürias ja samas ka massiline liikumine Iraanist ja Afganistanist äh, Türgi suunas, ehk siis et äh, kurdid ühelt poolt äh, ja see on samuti olukorda mõjutanud. see on siis üks asi ja teisest küljest tege-, tuleb tegeleda inimkaubitsejatega ja kolmandaks, kuidas äh, Äh, Türgiga toimida. põgenike ja sisserändajate küsimuse haldamine Euroopa seisukohast äh, ei tööta, kui meil ei ole jätkuvat koostööd ja diskussiooni Türgiga. me ei taha seda äh, äh, arutada kuude kaupa äh, seda, et kuida-, kes maksab selle kolme miljoni eest, kes, kuidas keegi raha saab äh,, lõppkokkuvõttes, kes selle arve kinni maksab, see kipub olema Kreeka, sest et äh, teine pool kasutab inimesi selleks, et Euroopale survet osutada, ehk siis äh, teeb seda sõjaliselt nii-öelda. paneme sõjaväe piiridele ja siis keegi, kes äh, äh kui, kui me hakkame eh, sõjaliste vahenditega sisserändajate küsimust eh, lahendama, siis see, see ei õnnestu ja eh, samas võib tekitada ka ajaloolisi probleeme sellega. aitäh, härra minister. meenutan kolleegidele, et minister saabus eile ja vastas väga detailsetele küsimustele asüüliteenist, teenuse kohta ja paljude selliste teemade kohta, neid vastas, nendele vastas ta juba eile nii et see suhe meie komisjoni ja ministri vahel on väga tugev, tahtsin seda kolleegidele mainida ja teiseks, mis puudutab suuremat pilti, siis eh, meie ei ole need, kes kohtuvad nõukoguga, parlamendi president on seal, aga te eh, mainisite seda, et jah, selle koja enamuse seisukoht on väga selge ja mul on hea meel, et te rääkisite ka selle teenuse sisseostmise küsimusega, see ei ole töötanud eh, see võib-olla meeldib mõnedele inimestele, aga lõppkokkuvõttes see ei tööta ja me lühikeses perspektiivis on see õudusunenägu, unenägu. Äh, aga nagu mõned kolleegid ka juba ütlesid, siis siin on teil meie toetus nõukogu kohtumistel, säilitagem tugevat suhet, aga äh, positsioon, mis puudutab Kreekat ennast ja mida me rääkisime teile ka eile, see on ka väga tugev, nii et äh, aitäh teie meeskonnale ja teile, härra minister. soovin teile edu sellega, mis toimub saartel ja ka nõukogu koosolekul. härra esimees, suur aitäh selle eest, et äh, mind siia kutsusite ja andsite võimaluse rääkida Euroopa Parlamendi saadikutega. ja ma loodan, et äh, te ei raisanud äh, aega mind kuulates ja ma loodan, et meil õnnestus äh, mõtteid vahetada ja otsida eh, praktilisi lahendusi kõikidele teemadele. ja kui te soovite Kreekasse tulla, siis te olete väga teretulnud, mitte ainult siis teie, vaid eh, terve komisjon või eh, mingisugune selle komisjoni delegatsioon, te võite tulla ja ise vaadata, mis toimub äh, mis Jalonas, Moorias, kõikidel, eh, kõikides nendes kohtades. suur aitäh! Dublini raportöör ja teised raportöörid, eh, kolleegid, kes on eh, saartel käinud, on siin, nii et nad kindlasti hindavad teie pakkumist, aitäh! kolleegid, nüüd me jätkame järgmise päevakorrapunktiga, mis on punkt viis äh, äh, suunised liikmesriikidele, et äh, humanitaarabi ei kasutataks kriminaalsetel eesmärkidel. kui kolleegid on valmis, siis saame selle päevakorrapunktiga jätkata. selgitan, kust see resolutsioon tuleb kahekümne neljandal mail otsustasid koordinaatorid esitada resolutsioon juuli täiskogule, paludes komisjonil välja anda suunised, et nii-öelda äh, leevendamise direktiivi rakendada. Äh, seal direktiivis on kohased sanktsioonid inimestele, kes äh, aitavad kaasa ebaseaduslikule sissetulemisele või residentsusele antakse erand, kui abi on iseloomult humanitaarne. ehk siis, et eh, suuniste eesmärgiks on eh, tuua selgust hetke ja aki rakendamisse, et eh, konkreetselt välja tuua, millist tüüpi selliste inimeste aitamist ei tohiks liikmesriikide poolt kriminaliseerida. mina raportöörina olen töötanud koos variraportööridega, olen ja tänaksin ka variraportööre nende poole tehtud töö eest Äh, selle tundliku kaustaga ja meil on tekst, äh, mida, äh, mis on täna edastatud ja, ja kahekümne viiendal juunil esmaspäeval läheb hääletusele. selle eesmärgiks on lõpetada debatt, mis järgnes kaheteistkümnenda juuni suulisele küsimusele samal teemal vastavalt reeglile üks, kaks, kaheksa ja nüüd pöörduksin koheselt variraportööride poole ja küsiksin, et milline on seisukoht, nende seisukoht täna selles tundlikus küsimuses. kõigepealt äh, Rahvapartei variraportöör Frank Engel. aitäh, Claude. juba vihjasid asjaolule, et see on selline tekst, millega me põhimõtteliselt tahame tekitada lisakindluse, ka õiguskindluse selle koha pealt, mis on abistamine ja mis mitte. Äh, ebaseaduslikule äh, piiriületusele kaasaaitamine igasuguste vahenditega äh, on äh, hukkamõistetav, aga viimaste kuude ja aastate jooksul oleme me näinud, et humanitaarabi võib juhtuda, et see aetakse segi rändele kaasaaitamisega aga samas äh, mõnikord äh, on ka vastupidi ja see kaasaaitamine, seda peetakse humanitaarabiks. nii et selle resolutsiooniga me põhimõtteliselt lihtsalt äh, tahame, et tulevikus oleksid paigas suunised selle kohta, et mis konkreetselt on legitiimne abi ja mis mitte ja millistel tingimustel see peaks aset leidma. tekstis, resolutsiooni tekstis tuleb selgelt välja tuua ka see, et me tahame, et humanitaar Eh, osapooled, kelle panus elude päästmisel on, on oluline, et nad käituksid mitte ainult eh, oma tegevust koordineerides riiklike ametivõimudega, kes ametlikult vastutavad päästeoperatsioonide eest, vaid et nad peavad eh, ka käituma vastavalt ametivõimude suunistele ja nad ei saa tegutseda iseseisvalt, tehes, mida nad teevad. leiame, et see tooks õiguskindluse selles osas, mida humanitaarorganisatsioonid teevad, eriti just Vahemere piirkonnas ja see on ka loogika, mille me võtsime vastu äh, tegevusjuhistega äh, nende humanitaarorganisatsioonide jaoks, kes tegutsevad Vahemere piirkonnas. Äh, kõik see puudutab ju reaalsust. Liibüa näiteks ei ole kunagi päästepiirkonda väljaspool oma territoriaalvett paika pannud, see kõik muudab asjad keerulisemaks. asjad ei ole nii selged Äh, kui nad võib-olla kuskil mujal maailma osas oleksid, aga kuna me tegutseme just seal, siis meil on vaja selgust kõikidele osapooltele nendes piirkondades selle koha pealt, et mida nad saavad teha. suur aitäh, Frank, ja aitäh äh, konstruktiivse lähenemise eest siin, nagu sa just mainisid, äh, see on kõik väga keeruline, see piirkond on keeruline ma arvan, et oluline on see, et komisjon läheneks sellele niimoodi, et millist õiguskindlust on selles küsimuses võimalik saavutada nii et suur aitäh selle eest ja aitäh ka sinu tegevuse eest eh, variraportöörina. Eh, ECR-i nimel eh, oli variraportöör härra Hallaho, aga ma ei tea, kas keegi teine soovib veel sõna. jah, sina kindlasti ei ole ECR-ist. kas on veel keegi, kes soovib sõna? seega siis nüüd ALDE fraktsiooni variraportöör Cecilia Wikström mul läheb mikrofon välja enam. jah, mul ka ei lähe. ma ei saa välja ütelda. vabandust, mikrofonid ei tööta, mikrofonide süsteem on katki läinud, mikrofonid ei tööta ka tõlkekabiinis, neid ei ole võimalik sisse ega välja lülitada. siin on tehniline probleem mikrofonidega on tehniline probleem teeme väikese pausi, et üritada probleemi lahendada. ma olin, kas sinu mikrofon töötab, ei, see ka ei tööta. minust võiks saada teie ülemjuhataja, sest et ainult minu mikrofon töötab, ütleb härra esimees. kolleegid, vabandust küll, peame tegema paariminutilise pausi, kuni mikrofonide süsteem ära parandatakse. tööt-, saalis töötab ainult üks mikrofon. parandame seda probleemi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 kolleegid, tehnikud töötavad probleemiga ja hetke pärast äh, annan teile selle kohta ka informatsiooni. hääletus algab õigel ajal niisiis, kolleegid, ehk märkasite, et meil on tehniline probleem. Teie mikrofonid ei tööta, aga minu oma töötab. tehniline talitus tegeleb probleemi lahendamisega, aga ma ei taha enam hääletamist edasi lükata, nii et äh, alustame hääletust, kui lubate, kui keegi on vastu, siis palun andke märku. kui teil on äh, me midagi hääletuse ajal öelda, siis palun andke sellest käega märku, rääkige ilma mikrofonita ja vaatame, kuidas siis tõlkega saab või kuidas me selle olukorraga toime tuleme. kas see sobib teile kõigile? jah, tundub, et see on vastuvõetav. kas kõik kuulsid, mida ma öelda tahtsin? sellisel juhul alustame hääletusega. härra Becker, kas see sobib teile? kas te ütlete, et see sobib teile? ehk siis äh, alustame hääletusega, aga teie ei saa kasutada mikrofoni enne, kui süsteem ära parandatakse, aga tehnikud üritavad sellega hetkel tegeleda. kolleegid, alustame hääletusega. esimene hääletus puudutab, äh, on punkt kuus, mis on midagi sellist, mida ma pean ette lugema, see puudutab äh, nõukogu äh, äh, süsteemi DNA andmete vahetus Horvaatiaga, raportöör on härra Štetina, tema teeb ettepaneku toetada nõukogu teksti ilma muudatusteta, härra Štetina raporti eelnõu on teile ette ära saadetud. nüüd ma palun härra, ma ei, ma ei hakka paluma härra Stettinal sõna võtta, sest meil ei ole mikrofone, aga äh, kui eh, selline asi erandkorras talle sobib eh, ja vastuväiteid ei ole, siis eh, saame me ehk jätkata sellega, et võtame selle raporti vastu lihtsustatud menetlusega ja ilma vastuväideteta. aitäh, härra Stettina. tundub, et ka teisi vastuväiteid ei ole. nüüd siis esimene hääletus, mis on härra Lennartsi. kas kõik on valmis? kolleegid, esimene hääletus siis raportöör on härra Lenars, see on raporti projekt Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, seitse vastu, kaks erapooletut. järgmine hääletus jällegi eh, parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Schengeni infosüsteemi eh, ja määrust eh, viis neli viis kakskümmend viis häälet-, raport on härra Coelho, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja veel kord härra Coelholt veel üks SIS-i raport kriminaalküsimustes ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks häält, poolt viis, vastu üks erand nüüd äh, raport eelnõu, mis äh, avab läbirääkimised Euroopa Liidu Liidu ja äh, Jordaania pädevate asutuste vahel. kolleegid, meil on kokku kaheksa kausta, mida hääletada, mis puudutavad rahvusvahelisi kokkuleppeid Europoli, Jordan, Jordaania, Türgi, Iisraeli, Egiptuse, Maroko, Liibanoni ja Alžeeriaga, äh, et neid lihtsustada ja arvestades, et paljud muudatused on kõikides failides eh, ja kompromissid on sellised, mille me oleme leidnud enamikes küsimustes on üle nende failide, siis te, on tehtud ettepanek järgnevalt, hääletame kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kuusteist kokkulepe Jordaaniaga ja siis eh, need muudatusettepanekud, mis korduvad, ka ülejäänud seitsmes kaustas on Jordaania hääletusnimekirjas selgelt välja toodud. Eh, seal Äh, see on märgid, äh, kui need vastu võetakse või tagasi lükatakse, siis see puudutab ka ülejäänud seitset faili ja kolmandaks on siis äh, vaja hääletada seda kaheksa faili vahelist kokkutulekut, kuna minul on ainult mikrofon, siis keegi ei saa väljendada, kas nad on selle vastu. aga kui niimoodi ja enne seda, kui kõik see juhtus, olime me suurepäraselt ajakavas, tahaksin siiski mainida. keegi ei ole vastu ja isegi kui te oleksite vastu, siis ma ei kuuleks teid, nii et nüüd me saame jätkata hääletusega. kolleegid, ehk siis nüüd tõsiselt, kui teil on mingisuguseid vastuväiteid või probleeme, siis tõstke käsi. muudatusettepanek kaksteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. vabandust, lähen edasi kiiremini. neliteist, äh, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek üks, hääletus on avatud lõppenud. vastu võetud. kolleegid, tegin ühe vea, me ei hääletanud muudatusettepanekut kolmteist, vabandan, et peame selle juurde tagasi tulema, see on esimesel leheküljel. muudatusettepanek kolmteist, vabandan, hääletus on avatud. see on muudatusettepanek kolmteist kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nii et nüüd tagasi tavapärase järjekorra juurde, muudatusettepanek üheksateist, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm, vas-, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, avat-, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kompromiss viis, hääletus on avatud. lõppenud vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli, hääletus on avatud. lõppenud ka see on vastu võetud. ei, vabandust, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on avatud. lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. peame äh, seda nüüd uuesti proovima, ma loodan, et hääletusmasinad nüüd ka katki ei lähe. kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. lõppenud. kas keegi võiks proovida oma mikrofoni sisse lülitada, et kas need on tööle läinud? tagasi lükatud, mikrofonid endiselt ei tööta. muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üks, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks, hääletus on avatud. lõppenud vastu võetud, nelikümmend kolm, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend neli, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. nelikümmend seitse, hääletus on avatud. lõppenud kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek viis oli see, hääletus on endiselt avatud. Need on lõppenud. vastu võetud. kuus, hääletus on avatud lõppenud. tagasi lükatud. seitse, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. kaheksa, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. ka üheksa, hääletus on avatud lõppenud, tagasi lükatud. kümme, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. Äh, retsitalid äh, hääletus üks, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud kaks, hääletus on avatud lõppenud. vastu võetud kolm, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud ja lõpphääletus eh, nimeliselt, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend neli poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. nüüd, kolleegid, läheme Türgi raporti juurde. muudatusettepanek neliteist, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. seitseteist poolt Äh, hääletus on avatud. vabandust, äh, seitseteist hääletus on endiselt avatud. endiselt muudatusettepanek äh, seitseteist, masin oli veidi aeglane, kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kaheksateist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. üheksateist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks, hääletus on avatud lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend viis, hääletus on avatud. Äh, pead rääkima ilma mikrofonita, aga räägid piisavalt kõva häälega. kahjuks ilma mikrofonita kõnelejat tõlke ei kuule, nii et seda tõlkida ei saa nii et vabandan, Judit, äh, selle eest, mida ma ütlesin sinu hääle kõvaduse kohta ja teiseks, sul on õigus. nii et kolleegid, veidi teie tähelepanu. proua Sargentinil on täiesti õigus. me unustasime hääletada muudatusettepanek kahekümne poolt Äh, asi ei ole nii apokalüptiline, me ei pea maailma ja selle loomist algusest peale alustama, lihtsalt hääletame muudatusettepanekut kakskümmend. hääletus on avatud. see puudutab ju ainult kahtekümmet Äh, kontrolli, kas sinu analüüsi järgi on ka asjad niimoodi õiged, et muudatusettepanek viisteist, äh, seda peetakse vastuvõetuks, sest Jordaania kaustas see võeti vastu ja see tähendab seda, et muudatusettepanek kakskümmend on see, mille üle peab veel hääletama. kas see on õige, nii et tuleme selle juurde tagasi muudatusettepanek kakskümmend, lõige kolm ma ei taha enam venitada, lihtsalt, et oleks selge. viisteist, seda me peame vastuvõetuks, sest et see võeti Jordaaniaga ostas vastu, mis tähendab seda, et me peame hääletama muudatusettepanekut kakskümmend, see oli see viga, mis siin tehti, ehk siis muudatusettepanek kakskümmend nüüd. jätkame kahekümnega jah, ma saan aru äh, sinu murest, härra Silstra, aga me peame selle hääletusnimekirja sellisena, nagu ta on, ikkagi läbi võtma hääletame siis muudatusettepanekut kakskümmend. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud kahekümnendat muudatusettepanekut, isegi kui te seda ei soovinud? hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud nüüd jätkame siis äh, muudatusettepanek kakskümmend viis on nüüd järgmine, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kahekümne viiendat siis puudutas see, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kaks hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks muudatusettepanek nelikümmend üheksa mis on äh, teie nimekirjas kaheksandal leheküljel, nelikümmend üheksa, hääletus on avatud. ma ei oleks pidanud neid lehekülge numbrisid, numbreid kunagi mainima. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on endiselt avatud, nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. viiskümmend üks ei järgmiseks siiski vabandan, need kaks langevad ära ja lähme kuuekümnenda juurde, muudatusettepanek kuuskümmend, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kuus hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud ja lõpphääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend üks poolt, kuus vastu, kaks erapooletut ja nüüd äh, võtame kohe Iisraeli, muudatusettepanek neliteist, hääletus on avatud. Iisrael, muudatusettepanek neliteist, hääletus on avatud. hääletus on endiselt avatud, kõik on leidnud Iisraeli proua Stevens, kas teil on protseduuriline küsimus? ei, sellisel juhul jätkame hääletamist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. järgmiseks siis kaheksateist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss üks, hääletus on avatud. lõppenud vastu võetud. jah, ka mis on teie protseduuriline küsimus ja vahepeal on meil muudatusettepanek üksteist jah, meil on kindlasti Iisrael käsitlusel ja muudatusettepanek üksteist. ma arvan, et see ei mõjuta hääli, meil on muudatusettepanek üksteist, üksteist hääletus on avatud ja kindlasti on see Iisraeli tekst, mida me arutame. lehekülg üheksa teie hääletusnimekirjas hääletus on endiselt avatud, hääletusnimekirjas äh, jah, tühistage see kõik. mul jäi muudatusettepanek nelikümmend kolm leheküljel kaheksa ütlesin lehekülg üheksa, nüüd aga minge leheküljele kaheksa ja kui te sinna jõuate, siis leidke üles muudatusettepanek nelikümmend kolm ja seejärel hääletage, hääletus on avatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kas kõik on hääletanud muudatusettepanekut nelikümmend kolm kaheksandal leheküljel? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nüüd jõuame muudatusettepaneku üksteist juurde, põhjenduspunktid. hääletus on avatud, üksteist, põhjenduspunktid, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek neli. hääletus on avatud aga see ju jääb ära. ärgem siis seda hääletage. hääletame pigem lõpphääletust, lõpphääletust, teil on täitsa õigus. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt, viis vastu, üks erapooletu nüüd Tuneesia. muudatusettepanek kaksteist, Tuneesia. hääletus on avatud, nüüd lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd äh, on teil hea meel kuulda, et kohe tuleb lõpphääletus. kingituseks kõigile lõpphääletus Tuneesia küsimuses, hääletus on avatud. lõpphääletus Tuneesia, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, nelikümmend kaks poolt, kaks pool, vastu viis erapooletut, nüüd Maroko. kaksteist, hääletus on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud ja nagu kõik siin muudkui ütlevad, siis nüüd tuleb lõpphääletus. nimeline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt, kaks vastu, viis erapooletut. nüüd Liibanon. nüüd Liibanon kaksteist. hääletus on avatud. Liibanon ma ei tea, kes siin äh, Egiptust mainib ja mind, mind segadusse ajab, aga meil on Liibanon. kas äh, sotsialistid, demokraadid otsustaksid, kuidas me hääletame? hoian äh, hääletust avatud, sest ma ei tea, kuidas hääletada. vastu, jah. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud niisiis nüüd muudatusettepanek nelikümmend seitse, see on teie hääletusnimekirjas seitsmendal leheküljel, nelikümmend seitse, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus. lõpphääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, äh, nüüd Egiptus. muudatusettepanek kolmteist. hääletus on avatud loomulikult. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud, nüüd kakskümmend viis, hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks kolleegid, neljakümmet kahte me ei hääleta, vaid otse viiekümne kolmanda juurde, mis on leheküljel kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud ja nüüd Alžeeria. muudatusettepanek kaksteist. hääletus on lõppenud te hääletasite jah, võib-olla valesti, aga hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. nelikümmend seitse. leheküljel seitse. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend üks poolt, kaks vastu, viis erapooletut. sellega ongi hääletus lõppenud, aitäh kannatuse eest, kolleegid. vabandusvigade eest. ja kolleegid, järgmise, enne järgmist punkti lülitavad eh, tehnikud eh, mikrofonide süsteemi hetkeks välja, et me peame ootama vähemalt viis minutit, nii et vähemalt viieminutiline paus tuleb nüüd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

Just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin again on the agenda. lugupeetud kolleegid, nüüd, kus, nüüd, kus mikrofonid uuesti töötavad, saame me minna päevakorraga edasi. ja me liigume päevakorrapunkti juurde kaheksateist, kui kõik on valmis. härra Moodju on siin, seega me saame ka kohe alustada Sorry, colleagues, very confusing. vabandage, kolleegid, hommikupoolik on olnud segadusse ajav. ja ma tahaksin teie käest kontrollida, et tegelikult meil jäi eespoolt ka üks punkt lõpetamata, vari, variraportöör on praegu siin, proua Vikström. ei saanud enne sõna. me peaksime talle sõna andma sellepärast, et äh, tema kõne katkes seal, kus mikrofonid katki läksid, kuid praegu on ta siin. ehk siis võtame ikkagi eelmise päevakorrapunkti lõpuni. ma olin teie variraportöörina, ehk räägiksite sellest resolutsioonist? aitäh kuna täna on rahvusvaheline pagulaspäev, siis on tõepoolest viimane aeg sellest teemast rääkida. kuue peab seda väga oluliseks. meil on kakskümmend seitse tuhat inimest, kes on, kes on uppunud Vahemerre ja need on ainult teadaolevad surmajuhtumid, tegelikult on see arv veel suurem. meie oleme seisukohal, et need, kes elusid päästavad, on kangelased Need on siis humanitaarmissioonide läbiviijad, vabaühendused, mõnikord äh, ka erinevad laevad. kõik, äh, kes teisi inimesi päästavad, on kangelased, neid tuleks selleks pidada. Itaalia valitsus kavatseb uhkusega teatada, et nad rikuvad rahvusvahelist õigust ja elementaarseid äh, inimõiguste nõudeid. see on nüüd võidujooks kõige madalamale ühisele nimetajale ja me peaksime sellele kindlasti olema vastu. kui me tahame kui me tahame olla paremad USA äh, presidendist, siis peame me käima oma sõnade järgi ning kinni pidama humanitaarabi andmise õigustest ja põhimõtetest. kuue on küll suhtunud sellesse kriitiliselt, aga ettepanek on siis see, et liikmesriigid peaksid humanitaarabi tee dekriminaliseerima. ja liikmesriigid peaksid seda erandit ka kasutama. me tahame juhiseid ja tahame, et need juhised oleksid ka väga selged. selline on meie seisukoht, aitäh. aitäh ka teile tõepoolest äärmiselt ärritav, et just selle päevakorrapunkti ajal läksid mikrofonid rikki. ainuke liige, kes veel ei ole selle päevakorrapunkti all sõna saanud, on Judith Sargentini, aga ta läks korraks välja. Ehm, me ootame teda tagasi ja kuni teda ei ole, läheme me siiski edasi järgmise päevakorrapunktini, kui proua Sargentini tagasi tuleb, siis ma annan talle veel kord sõna, kuid hääletus toimub selle päevakorrapunkti osas kahekümne viiendal juunil. tänan teid kannatlikkuse eest ja me läheme nüüd siis uuesti päevakorrapunkti kaheksateist juurde. ja me tervitame härra Moodjud, kes räägib Euroopa Komisjoni ehm, seisukohtadest ja sellest, kuidas on praegu Euroopa Liidu eh, tagasivõtmise lepingute ja teiste korraldustega. me tervitame veel kord härra Simon Moodjud kes on siseasjade peadirektoraadi asepeadirektor. aitäh sulle, Simon, et sa oled meie juures korrapäraselt käinud. me hindame kõik seda, et Euroopa Komisjon meiega niimoodi pidevalt suhtleb. Euroopa Komisjon on muidugi ka kohustatud meid regulaarselt teavitama ja mis puudutab tagasivõtmislepinguid, siis nendest äh, tuleb Euroopa Parlamendile anda teada iga kuue kuu tagant. ja Euroopa Komisjon ongi meile seda infot andnud, andnud seda kirjalikult. ja enne, kui mina omalt poolt annan äh, sõna härra Moodule, siis ütlen ma, et äh, libe komisjon kodanikuõiguste komisjon on mures selle pärast, mis sellel aastal äh, toimunud äh, on. niisiis, nagu ikka, ütlen teile kohe ette, et meil on see, meil on see teema oluline ja täname, et, äh, et sa siin regulaarselt käid. nüüd aga annan sõna härra Moodule ja vabandused siis selle pärast, mis siin vahepeal juhtus. Ehm, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh kõigile liikmetele ja mul on hea meel, et ma saan eh, täna uuesti eh, siin olla ja rääkida kõige olulisemast rändevoogude haldamisega seotud probleemist ehk siis nende isikute tagasisaamisest, saatmisest, kellel ei ole õigust Euroopa Liitu jääda. Eh, kuid see on seotud ka päritoluriikidega, kuhu, kuhu need isikud tuleb tagasi saata. meie strateegia ainuke eesmärk ei ole muidugi kõiki tagasi saata, nagu te teate, meie eesmärk on luua stabiilne ja etteennustatav raamistik, millega saavutatakse tasakaal solidaarsuse ja vastutuse vahel ja tagatakse õiglus. ma arvan, et äh, väga oluline on see, et kui me räägime isikute tagasisaamisest, äh, siis, saatmisest, siis tuleb meil rääkida sellest, et see tagasisaatmine peab olema tõhus ja humaanne ja see ongi oluline ja see on ka keeruline. me püüame seda teha koostöös teiega, reformides asüülisüsteemi me püüame hõlbustada seaduslikku saabumist Euroopasse ja jagada vastutust nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt. ma arvan, et meie eesmärk kaitsta paremini välispiiri ja tegeleda ebaseadusliku rände äh, põhjustega, et need jõupingutused on juba hakkamas ka vilja kandma. ma ei ütle seda selleks, et ennast kiita aga toon siiski mõned näited. me oleme toetanud ÜRO inimõiguste voliniku tööd Liibüas, me oleme toetanud tagasipöördumist Liibüasse ja selle naaberriikidesse alates eh, ühisalgatuse algusest mais kaks tuhat seitseteist oleme me aidanud peaaegu kahekümne neljal tuhandel eriti eh, haavataval sisserändajal tagasi koju minna ja kokku on tagasi siis saadetud kolmkümmend kolm tuhat sisserändajat, me aitame neil ka ühiskonda uuesti integreeruda. ma arvan, et me, me oleme teinud äh, päris palju ka selleks, et võidelda inimsmuugeldajatega. Nigeris aitasime aastal kaks tuhat seitseteist arreteerida kaheksakümmend kuus äh, isikut, kellest seitsekümmend üheksa sai ka süüdistuse inimkaubitsemises samuti oleme aidanud kõrbes läbi viia otsinguid. ja tänu sellele oleme me üles leidnud rohkem kui tuhat ükssada inimest, kelle eh, smuugeldajad kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kõrbesse maha jätsid. mis puudutab eh, rändekriisi põhjuseid, siis sellest oleme minevikus juba rääkinud. me rahastame mitmeid operatsioone Aafrikas, meil on sada nelikümmend kuus erinevat operatsiooni, milleks on antud kaks koma kaks miljardit eurot, need operatsioonid toimuvad siis kolmes erinevas piirkonnas ja me püüame avada ka rohkem seaduslikke rändeteid Euroopasse. meil on pilootprojekt, mille pealkiri on Seaduslik sisseränne Aafrikast ja ma tahaksin sellest rääkida sellepärast, et ma, ma soovin rõhutada, et me tõepoolest teeme tööd kõikidel rinnetel selleks, et tagada äh, et ähm, Euroopa ikkagi äh, kaitseks neid isikuid, kes seda kaitset äh, vajavad. aga seda kaitset tulebki anda ainuüksi nendele, kes seda vajavad ja nendele, kes äh, ei ole tegelikult ei kvalifitseeru mitte mingisuguse abi saamiseks, kellel ei ole õigust saada asüüli, need isikud tuleb tagasi saata kui me viimati kohtusime ning see oli kahekümne seitsmendal novembril, siis me rääkisime nendest teemadest põhjalikumalt praegu on meil kahjuks vähe aega, sellepärast et tõlge kestab ainult kahe, kaksteist kolmekümneni ja seetõttu ma ei hakka teile ette lugema seda, mille ma nagunii kirjalikult saatsin, vaid kavatsen tänasel koosolekul rääkida vaid kõige viimastest äh, arengutest. lubage mul seega veel kord korrata järgmist. Euroopa Liidus on olemas selline õigusloome, mis, mis lubab isiku tagasi saata vaid siis, kui tema individuaalset olukorda on eraldi hinnatud see on turvaklausel, mis kaitseb kõiki tagasi saadetavaid isikuid ja mille hulka kuulub ka liikmesriigi kohustus hinnata ähm, tagasisaatmisega seonduvaid riske. ma arvan, et äh, see on äärmiselt oluline turvaklausel, sellest ei saa mitte kuidagi mööda minna. maikuus tuli Eurostat, Eurostat välja statistikaga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta ja seal on äh, siis arvandmed, mille saatsin teile kirjalikult eelmisel nädalal meie Euroopas oleme seda meelt, et ilmselgelt suureneb tagasisaadetavate isikute arv, sest kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal saabus Euroopasse rekordiline arv migrante, kelle taotlusi praegu läbi vaadatakse ning äh, aastal kaks, kaks tuhat viisteist sai neist isikutest äh, asüüli viiskümmend kaheksa protsenti järgmisel aastal kolmkümmend kuus ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal juba kolmkümmend üks protsenti, ehk siis see arv järjest väheneb ja suureneb omakorda nende isikute arv, kes tuleb tagasi saata. oluline on ka see, et kui me vaatame Eurostati statistikat, siis kogu tagasi saadetud isikute arv on aastal kaks tuhat seitseteist langenud peaaegu kahekümne protsendi võrra. aastal aastal kaks tuhat kuusteist saadeti isikuid välja kaks tuhat kakssada kakskümmend kuus, nüüd aga tuhat kaheksasada ning aastal kaks tuhat kuusteist tuli neid siia uuesti nelikümmend kuus protsenti, järgmisel aastal aga kolmkümmend seitse protsenti, selleks on mitmeid, mitmeid äh, põhjuseid, üks neist on kindlasti see, et aastal kaks tuhat kuusteist saadeti isikuid tagasi väga palju. kõnelejal palutakse rääkida aeglasemalt tahtsin siis öelda seda, et äh, lääne Balkani rändet teelt saadeti isikuid tagasi rohkem, sest see on traditsiooniliselt lihtsam rändetee. eelmisel aastal tegime paremat koostööd kolmandate riikidega ja mina arvan, et tagasisaatmise lepped ja koostöö Frontexiga näitavad seda, et liikmesriigid suudavad nüüd tõhusamalt tagasi saata ebaseaduslikke sisserändajaid. kuid oleme näinud ka seda, et Äh, mitte koostööd tegevate riikide sisserändajad, ehk siis isikud, kes tulevad riikidest, mis ei tee meiega koostööd, nende isikute arv suureneb ja see on problemaatiline, sest see tähendab seda, et järjest rohkem inimesi jääb Euroopasse justkui lõksu, neil ei ole õigust siin elada, kuid päritoluriigid ei ole nõus neid ka tagasi võtma ma arvan, et äh, siin sõltuvad edu väljavaated äh, sellest, kas suudetakse teha paremat koostööd lähteriikidega ning äh, kas suudetakse tõhustada liikmesriikide tööd isikute tagasisaatmisel. Euroopa Liidu tasandil teeme, mida suudame, et liikmesriike nende jõupingutustes aidata, kuid Euroopa Liidu rannavalve ja piiriorganisatsioon peab äh, ka tegema omalt poolt rohkem ja praegu toetabki liikmesriike nende operatsioonides rohkem. näiteks äh, selle aasta aprilli lõpul viis see agentuur kas läbi või aitas kaasa saja üheteistkümnele tagasisaatmisele, mida liikmesriigid pidid tegema ja ähm, samal perioodil aastal kaks tuhat kuusteist oli neid operatsioone ainult kolmkümmend üheksa, seega see ähm, kasv on märkimisväärselt suur. me oleme teinud äh, ka lepingu Euroopa tagasisaatmise, saatmistega tegeleva agentuuriga, mis alustab tööd esimesel juulil sellel aastal ja mis peaks aitama tõhustada isikute tagasisaatmist äh, Euroopast ning samuti siis innovatiivsemalt integreerida tagasisaadetavaid isikuid, kui nad vabatahtlikult lähevad, nende enda ühiskonda nagu ma juba ütlesin, eelistame me jätkuvalt vabatahtlikke tagasisaatmisi, sest, sest see on alati eelistatav lahendus. kõik liikmesriigid on lõpuks saanud tõhusalt tööle vabatahtlike naasmiste süsteemi ja tihti rahastatakse seda ka otse Euroopa Liidu eelarvest. kui me vaatame vabatahtlikke tagasisaatmisi, siis näeme me ka siin väikest kahanemist umbes, umbes kahekümneprotsendilist aga ma arvan, et äh, seos vabatahtlike ja sunnitud tagasisaatmiste vahel on ka väga oluline. vabatahtlik äh, naasmine koduriiki on võimalik siis, ähm, ja on tõenäolisem siis, kui valitseb ka risk, et isik võidakse ähm, vägisi tagasi saata. kui ebaseaduslik sisserändaja keeldub vabatahtlikult ära minemast, siis on võimalik ta saata välja äh, sunnitult ja see omakorda motiveerib isikut minema vabatahtlikult just sellepärast ongi meil vaja rohkem koostööd nende riikidega, kust äh, sisserändajad tulevad, lähteriikidega. ma arvan, et meil on vaja aru saada ka sellest, et Euroopa Liidu tasandi äh, lahendus võib anda reaalset lisandväärtust kahepoolsetele kokkulepetele. mõned meie liikmesriikidest, kuigi mitte kõik, on selliseid lepinguid sõlminud. nagu härra esimees ütles äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus, on Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline see, et me kõikjal, kus võimalik, peaksime kõige prioriteetsemaks õiguslikke kokkuleppeid. meie jaoks Euroopa Komisjonis on loomulikult ka oluline tugevdada õiguslike kohustuste võtmist vastavate lepingute sõlmimisega, me oleme seda paljude kolmandate riikidega ka teinud, võib isegi öelda, et enamikuga, aga samas tuleb meeles pidada, et kui te võtate tagasi oma riigi kodaniku, kes on ebaseaduslikult välja rännanud äh,, õigemini ebaõiguslikult äh, sisse ebaseaduslikult sisse rännanud teise riiki, siis teil on ka rahvusvahelise õiguse järgi kohustus ta tagasi võtta, sest ta on teie kodanik kolmandate riikide äh, haldussüsteem, äh, selle paindlikkus, nende eelistused on aga ka kõik väga olulised ja nendega tuleb arvestada, kui me tahame saavutada tulemusi, samas austades Euroopa Liidu õigust ja ka rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi. mõnikord on vaja paremat praktilist koostööd, eriti siis, kui partnerid ei, ei ole nõus või ei ole huvitatud sõlmima ametlikke tagasivõtulepinguid ehk siis me räägime õiguslikult mittesiduvatest tagasivõtmislepingutest või kokkulepetest, millega ei saa luua uusi õiguslikult siduvaid kohustusi või õigusi. siiski saab ka selline koostöö olla struktureeritud ja tõhus. ning ma usun, et see lähenemisviis on meile andnud aastal kaks tuhat seitseteist väga häid tulemusi, sest ähm, Euroopasse saabub oluliselt vähem isikuid kui enne, seda ka tänu sellele, et me oleme püüdnud rändevoogusid globaalsel tasandil paremini hallata ja me näeme otsest seost sisserändajate arvu vähenemise ja uute sõlmingut, uute lepingute sõlmimise vahel. statistikat on raske välja tuua, aga ma näen, et see mõju tegelikult on olemas. ja me näeme ka seda, et mõned vähem koostööaldid riigid, näiteks Etioopia, Bangladesh, Keenia need riigid, mis minevikus ei tahtnud meiega teha koostööd, nüüd võtavad rohkem vastutust oma kodanike eest, kellel ei ole õigust Euroopa Liidus olla ja ehm, võtavad nüüd vastu menetlusi, mis aitavad ehm, neile tagasi saabuvaid isikuid tuvastada, neile anda uuesti dokumente ja nii edasi ning see on äh, päris oluline muudatus võrreldes meie eelmise kohtumisega. ma arvan, et see on ka konkreetne edusamm kuigi esialgses etapis nende isikute arv on küllaltki madal, keda see tagasivõtmine siis puudutab. ma ei hakka teile ette lugema kõike, mille ma teile kirjalikult saatsin, aga kiri on väga põhjalik ja seal on välja toodud põhjalik statistika ning olukorra muutus võrreldes meie viimase kohtumisega. ma ei taha üle korrata ka kõike seda, mis oli meie kuueteistkümnenda mai aruandes, aga ma tahaksin ikkagi lühidalt rääkida paarist eh, praktilisest arengust seoses kolmandate riikidega. viimase poole aasta jooksul oleme saavutanud eh, tõesti edasimineku ja kui ma mõnda riiki ei nimeta, siis ei tähenda see seda, et me küsimuste-vastuste voorus ei võiks sellest siiski rääkida. aga ma räägin juhtumitest, mis on siis viimaste nädalate omad ja alustan Gambiast. tegemist on siis sellise riigiga, millega meil on õiguslikult mittesiduv kokkulepe. Gambia võimud teatasid meile et äh, nad on saavutanud poliitilise kokkuleppe nõndanimetatud hea tava dokumendi osas, äh, mille alusel hakatakse tuvastama ähm, pagulasi ja neile uuesti dokumente andma, nad võtsid selle vastu mais. Äh, see on ka meie jaoks väga sobiv dokument, see jõustub, seda hakatakse kasutama järgmise kuue kuu jooksul, mil kogu see süsteem on paigas. kui me vaatame Afganistani, mis on kahtlemata väga tundlik piirkond, väga tundlik riik ja millega Euroopa Parlament tihti tegeleb, siis tahaksin alustada väga olulistest uudistest, milleks on see, et viimasel Euroopa asüülitoetuse ameti juhtkonna koosolekul võttis sõna ajutine direktor ja äh, seejärel võeti vastu Afganistani, juhised Afganistani jaoks, millega liikmesriigi asüüliasutused saavad läbi viia ühise hindamise ning äh, tõlgendada olukorda riigis, et äh, teha paremat vahet Afganistani erinevate osade, erinevate äh, piirkondade ja, ja provintside vahel. see on kahtlemata väga oluline, sellepärast et see aitab Afganistani osas teha Euroopa Liidus paremaid otsuseid Afganistan on endiselt ähm, üks olulisemaid lähteriike, sest aastal kaks tuhat kuusteist tuli sealt rohkem kui kaheksateist, sada kaheksakümmend tuhat äh, asüülitaotlust, äh, nüüd on neid nelikümmend kaheksa tuhat ehk siis äh, väga palju vähem. ja pagulasse staatuse saab nüüd mitte enam kuuskümmend protsenti isikutest, vaid kolmkümmend protsenti. nagu te teate, kirjutasime me alla Euroopa Liidu ja Afganistani ühisdeklaratsioonil oktoobris kaks tuhat kuusteist ja see aitab teha paremat koostööd isikute tagasisaatmise osas, nüüd toimub see koostöö palju paremini mais oli meil ka äh, ühiskoosolek, kus arutati mitmeid operatiivseid küsimusi, näiteks äh, viisade andmine saatele, saatjatele või videokonverentsi korraldamine saatjate alaealise ülekuulamisel liikmesriigis. Afganistan ütles, mida ta omalt poolt püüab teha. tegemist on siis olulise tööga, mida tehakse ka väga ettevaatlikult ja iga üksikut juhtumit vaadatakse eraldi. mis puudutab nüüd Bangladeshi, siis aastal kaks tuhat seitseteist oli Bangladesh ähm, kõige suurem mitte Aafrika riik, siis mitte Aafrika riik, kust tuli kõige rohkem äh, pagulasi ja me oleme nüüd äh, alustanud menetlusi, mille abil isikuid äh, tuvastada ja tagasi saata need, kellel ei ole õigust siia jääda. eelmise aasta septembris saavutasime Bangladeshiga ka esialgse kokkuleppe, aprillis toimus teine koosolek, kus osalesid välisasjade eksperdid ja kes äh, ütlesid, et äh, raske on nendega, kelle puhul on selge, et nad ei saa Euroopa Liitu saada, äh, jääda, kuid neil ei ole mm, reisidokumente. ja meie omalt poolt püüame siis tagada, et need menetlused oleksid kiiremad ja sujuvamad. Etioopia puhul on ka tegu huvipakkuva riigiga, vähemalt minevikus olete selle vastu oluliselt huvi tundnud, nagu te teate, aastal kaks tuhat seitseteist lepiti kokku äh, Äh, tagasisaatmismenetlustes äh, lepiti kokku konkreetsed äh, tähtajad ja see, millised talitused peavad andma isikutele reisidokumendid, sest see on Etioopia kodanike puhul väga suur probleem Etioopia keeldub väljastamast reisidokumente mittevabatahtlike tagasisaatmiste puhul, kuigi tegelikult on Etioopial rahvusvaheline kohustus, rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus need dokumendid välja anda. kui isiku kodakondsus on kindlaks tehtud, siis kodakondsusriik on kohustatud dokumendid väljastama. ja lõpuks äh, ma tahaksin nüüd lõpetada, et tõlgid saaksid ka küsimusi ja vastuseid veel tõlkida, aga Guinea kohta ütlen siis seda, et äh, tegemist on äh, top kolme riigi hulka kuuluva riigiga, kuid juulis me, juulis kaks tuhat seitseteist me leppisime siiski kokku heades tavades sellest, kuidas tagasisaatmine toimub. me aitame Etioopiat arvestades äh,, Guineat, vabandust, arvestades nende haldussuutlikkust ja oleme saavutanud esialgseid äh, häid äh, tulemusi kuid ma tahaksin siiski, et liikmesriigid kasutaksid seda koostööd paremini ära. me oleme näinud ka seda, et veidi on paranenud suhted konsulaarametitega, me oleme läbi viinud esimese ühise missiooni ja see oli edukas, nii et natuke edu on saavutatud, kuid praegu näeme ja praegu näemegi seda, et tagasisaatmine muutub äh, realistlikumaks väljavaateks, mis ühtlasi tõhustab äh, meie väljavaateid saata isikuid välja vabatahtlikkuse alusel ja teha seda nende inimväärikust austades, aitäh! Have... Uh, suur tänu, Simon, ja meil on tõesti mõned minutid veel jäänud, tõlgid äh, lõpetavad kakskümmend kolmkümmend ja siis me saame inglise keeles jätkata. nüüd esimesena saab sõna Kristiin, palun Marie-Kristiin, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, härra esimees, ma tuletan meelde, et meil on täna rahvusvaheline pagulaspäev ja ähm, pagulasi on äh, maailmas praegu umbes kolm miljo-, kolm miljonit ja, ja enamjaolt tulevad nad Süüriast, Afganistanist ja Somaaliast seda ütlevad meile siis äh, ÜRO äh, andmed. ma ei saa teatud asjadest väga hästi aru. kõigepealt, kõigepealt peaks asüüliõiguse andmine toimuma äh, kogu Euroopa Liidus ühtemoodi, nii et need, kes tulevad kolmandatest riikidest, neil oleks võrdsed võimalused saada asüüli, välja arvatud siis Lääne-Balkani rändeteelt tulijad me oleme neid küsimusi Saksamaal ja Prantsusmaal palju arutanud, meie jaoks on need olulised probleemid. ja Saksamaa on vastu võtnud väga palju pagulasi. ma tahaksin küsida, miks siis teie ähm, eelistate ennekõike vabatahtlikku tagasisaatmist? kas see vastab siis paremini nende lähteriikide olukorraga, olukorrale. Te räägite meile, et, et riikidel on kohustus oma kodanikud tagasi äh, võtta. jah, seda küll, aga inimõiguste konventsiooni artikkel kolmteist ju ütleb, et igal isikul on õigus oma riigist lahkuda. kuidas see läheb kokku siis rahvusvahelise väidetava kohustusega need isikud riiki tagasi võtta? peale selle te ütlete, et asutused peavad neile andma välja reisidokumendid ja peavad osalema nende isikute identiteedi tuvastamisel. kui näiteks äh, minu riigi politsei tuvastab pagulased, keda võiks äh, näiteks Prantsusmaalt Sudaani äh, tagasi saata ja on teada, et neid isikuid seal hakatakse piinama, kas siis tõesti tuleks need vabatahtlikult välja saata? Te räägite sellest, aga tegelik- ja te räägite ka sellest, et asüülitaotlejate arv on vähenenud, pagulaste arv on vähenenud kas see näitab ähm, siis seda, et maailmas on asjad paremini? ma arvan, et äh, meil on tõeline probleem ja et meil tuleb arvesse võtta, mis tegelikult maailmas toimub, kui suure ulatusega on äh, globaalne pagulaskriis ja mida, mis on meie kohustused, aitäh! suur tänu ja Anna Gomes, palun! tänan, härra Murdu. ma toetan seda, mida ütles just kolleeg äh, Veržia ma käisin Katanias terrorismivastase võitluse komisjoniga ja seal me täheldasime, et äh, rändajate põgenike sissevool on tugevalt äh, vähenenud, aga mul on mulje nüüd, et osad äh, liikmesriigid ei ole mitte lihtsalt äh, kogemata tegevusvõimetud, vaid nad lasevadki maffial tegutseda, inimesi smugeldada. näiteks praamiga regulaarselt tuuakse inimesi äh, Maltalt Kataniasse. Äh, on äh, lausa kuritegelikud võrgustikud, kes äh, müüvad äh, Schengeni viisasid tuhandete kaupa alžeerlastele, liibüalastele, põhimõtteliselt igaüks võib saada sellise viisa Maltalt ja istuda praami peale ja Itaalia ametiasutused ütlesid meile, et Katanias äh, sadamas mingit piirikontrolli ei ole ja lennujaamades on sarnased äh, probleemid. nii et äh, liikmesriigid äh, põhimõtteliselt tahavadki, et inimsmugeldajad äh, niimoodi teguteks, tegutseksid. Te mainisite IOM, äh, äh, UNHCR, Euroopa Liit, kõiki neid organisatsioone kes toetavad äh, tagasipöördujaid. aga samas, kui vaatame nüüd ÜRO sanktsioonide nimekirja, siis äh, Liibüas on äh, määratud äh, kindlaks, äh, tehtud kindlaks äh, kuus relvarühmistut, rühmituste juhti, eh, kes tegelevad just nimelt inimsmugeldamisega, nad on saanud rahastust eh, lõppkokkuvõttes Euroopa Liidult, nemad siis panevad inimesed eh, laevadele ja nende laevadega siis kohtuvad operatsiooni Sofia ja Nafori laevad ja siis Salvini saadab äh, selle kõik sinna kohta, ähm, aga paljudel päästjatel puudub ka mandaat äh, inimesi äh, päästa, nad saavad nad päästa põhimõtteliselt rahvusvahelistest vetest, aga edasi on õiguslik tühimik ja siis tulevadki mängu vabaühendused. kas komisjon võtab äh, vastutuse nende inimeste rahastamise osas, kes on ÜRO terroristide nimekirjas. kuidas liikmesriigid ei saa siin võtta vastutust kanda? ma süüdistan neid äh, selles, et äh, täiesti teadlikult toetatakse inimsmugeldajate võrgustikke, kes toovad inimesi Euroopa Liitu sisse ja tõlgid lõpetavad täpselt kaksteist kolmkümmend oma streiditegevuste tõttu ja selleks ajaks me peaks ka selle päevakorrapunkti osas äh, jah, küsimused olema ammendanud ja siis saab äh, sõna härra Mordü. suur tänu, äh, esimees, ma suhtun sümpaatiaga tõlkide streigi tegevusse. suur tänu, härra Mordü siia tulemast. mulle meeldib teie lähenemine, kuidas te olete siin äh, ajaliselt äh, põhilised tegevused äh, hästi välja toonud. kas järgmine kord oleks võimalik, et need riigid, mida te mainite siin tekstis, oleksid ka tabelis sees. näiteks Etioopia tagasipöördujate arv oleks ilmselt suhteliselt väike, aga siiski oleks huvitav seda teada. Te nüüd näitate meile nii-öelda võitjaid äh, tagasipöördumiste vallas, aga meie jaoks on siiski oluline ka näha, kuidas äh, kõik tagasivõtmislepingud äh, on saanud rakendatud. edasi ma esimesed paar minutit teie kõnest äh, ei saanud kuulata, võib-olla te juba mainisite äh, seda, mis puudutab äh, läbirääkimisi Tuneesia ja Marokoga. tihtipeale süüdistatakse Euroopa Liitu selles, et äh, ei sunnita tagasi võtma mitte ainult oma riigi kodanikke, vaid ka neid, kes on näiteks Tuneesia või Maroko kaudu Euroopa Liitu reisinud ja ma tõesti mõistan, et need riigid ei soovi loomulikult äh, sellist äh, lähenemist. kas Euroopa Liit oma äh, soovide nimekirjas tõesti soovib selliseid tagasivõtulepinguid? ma olen suhteliselt skeptiline, aga ma arvan jah, et varjupaigapoliitika peab käima käsikäes tagasivõtmispoliitikaga. kuhu me oleme siis jõudnud? Te ütlesite, et edusamme ei ole tehtud, aga kas meie poolt äh, on äh, tehtud kõik selleks, et oleks võimalik edaspidi edu saavutada? ja nüüd äh, Etioopia, ma tean, et see küsimus on ka homme meil päevakorras ja mul on selle üle väga hea meel küsimustele tuleb loomulikult õigeaegselt vastata, aga üritan praegu siis ka saada siiski vastut. olukord on keeruline. leping ei ole veel äh, avalikustatud, äh, nõukogus selle üle hääletati. ja esimeses artiklis öeldakse, et ei ole tegemist äh, õigusaktiga, sellest ei saa tuleneda mingid õigused ja seal räägitakse, et juttu pole mitte ainult äh, vabatahtlikust tagasipöördumises, vaid ka mittevabatahtlikust tagasipöördumisest, sest et Etioopia aktsepteerib ka viimaseid. see omakorda ei ole kooskõlas äh, Abidžaani kokkuleppega Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahel, kus äh, toonitati, et tagasipöördumised saavad olla ainult vabatahtlikud ja Etioopia valitsus samuti toonitas, et nad võtavad tagasi ainult vabatahtlikult tagasipöördujaid. niisiis äh, kas see äh, mitteametlik dokument äh, eksisteerib äh, nõukogus ja millal Euroopa Parlamendini see tekst ametlikult jõuab? suur tänu ja härra, ma ütlen, teil on kaks minutit aega, et ähm, tõlkega vastata ja siis juba läheb edasi ilma tõlketa. kõigepealt proua Veržea küsimuste juurde on väga oluline jällegi toonitada, et äh, sunniviisiline tagasipöördumine ei ole võimalik ilma individualiseeritud protsessiga, mis äh, käsitleb äh, detailselt indiviidi olukorda ja selle riigi olukorda, kust see isik tuleb ja samuti tuleb meil seadusandlusesse ette näha apellatsiooniprotsess, ehk siis kui inimesed ei ole rahul, siis nad saavad äh, kaevata otsuse kohtusse ja kohus äh, teeb lõpliku otsuse. ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud. me mitte kunagi ei räägi inimeste tagasisaatmisest, äh, kui nendel on käimas varjupaigataotluse läbivaatamine siin on tegemist ainult äh, inimestega, kelle puhul äh, varjupaiga taotlemine ei ole saanud äh, heakskiidu, sellele ei ole leitud põhjendust, aga te täiesti õigusega juhtisite tähelepanu sellele, et on suured erinevused asüülitaotlustele, no asüülitaotluste Äh, kinnitamise määrade vahel. ühes liikmesriigis äh, võib see määr olla üks protsent, teistes äh, liikmesriikides üheksakümmend üheksa protsenti ja seetõttu ma väga tervitangi seda fakti, et EASO kogub kokku vastavad soovitused ja suunised ja nendel on kõige rohkem infot olukorra kohta kolmandates riikides ja varjupaiga küsimuste kohta üldiselt. ma olen arvamusel, et äh, kui Euroopa varjupaigaamet äh, luuakse, siis me muutume oma tegevuses ka sidusamaks. Now again on the question of voluntary return versus forced return